okei okay,, colleagues, I m gonna start the meeting because it is uh, kolleegid, alustame koosolekuga, sest kell on tegelikult kolm läbi juba. kõigepealt päevakorda projekt. Te vahest panite tähele, et algset päevakorda on veidikene muudetud. Mm, vaatame selle nüüd üle. proua Tsikau raportit täna ei arutata siis, niisiis äh, räägime väikelaevadest ja jetidest, siis tra-, äh, äh, siis äh, ühtsest raudteepiirkonnast äh, äh, ja siis Atlandi ookeani piirkonda, piirkonnast. ja siis koordinaatorid. siis homme hääletatakse väikelaevu ja jetisid, siis EMSA-t ja siis toimub kuulamine Euroopa ühendamise rahastu koht asjus koos ITREga ning see toimub PHS 3C viiekümnes teises ruumis siis ning pärastlõunal uuesti siin saalis vahetatakse arvamusi härra Jarzembovskiga funktsionaalsetest õhuruumi osadest ning siis IMCO ja ECONiga koos räägime ERDF-ist. me peame siis endale aru andma, et täna oleme siin saalis, homme kuni veerand üheteistkümneni oleme siin saalis, siis läheme kolm C viiekümnesse ja pärastlõunal homme oleme jälle siin saalis. ehk siis väike trenn ka homme vabandust selle pärast. päevakord on nüüd tutvustatud, kas te olete sellega rahul? kui me ütleme ei, siis me peame hakkama hääletama selle üle. ja kui te siis ikka ütlete ei, siis ma täpselt ei teagi, mis juhtub, ma pean reeglite inimestelt uurima. kõik on rahul, seega protokolli kinnitamine kõigepealt eelmise koosoleku protokolli kinnitamine, olete te rahul, kahekümne kuues ja kahekümne seitsmes märts. protokoll on siis kinnitatud, võtame härra Siile raporti järgmisena, probleem on ainult selles, et härra Siilet ei ole. Nad on vist triloogi just lõpetanud, aga ilma temata me alustada ei saa, see on ju tema raport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 niisiis ähm, jätkame järgmise päevakorrapunktiga, äh, milleks on siis väikelaevad ja jetid ja härra Siile, teil on sõna. aitäh! ma tahaksin tänada kõiki, kes esitasid muudatusettepanekuid selle arvamuse kohta. ühtekokku me oleme saanud kuusteist muudatusettepanekut. kõigepealt räägiksin nendest muudatusettepanekutest, mida ma toetan. kõigepealt muudatusettepanek kuusteist. see muudab selgemaks siis selle e-sõiduki definitsiooni. niisiis, see definitsioon vajab natukene selgitamist, kuna Skandinaavia riikides on olemas ka selliseid paate, mida saab kasutada ka jääl. teine muudatus, mida ma toetan on muudatus üksteist, mis puudutab seda, et importijad peavad esitama kohased dokumendid ja nendes dokumentides peab importija nimi ja aadress olema ka välja toodud. samuti toetan muudatust neliteist, mis näeb ette siis äh, seda, et liikmesriigid siis määratlevad selgelt, kes vastutab selle direktiivi ellurakendamise eest ja millised on kehtestatavad karistused direktiivi rikkumise eest. siis on terve rida muudatusettepanekuid, mida ma ei ole valmis toetama, mis lihtsalt teevad tekstile liiga palju lisandusi ja äh, jätavad asjadest eksitava mulje. muudatused üheksa, kaksteist ja üheksateist on sellised. mis puudutab muudatust kaheksateist, see käsitleb äh, piiravaid meetmeid Eh, isiklike paatide kasutamisel kordab artiklit viis eh, selles ettepanekus. artiklis vai-, eh, viis on jutt igasugustest veesõidukitest, sealhulgas siis ka isiklikest paatidest. minu arvates see muudatusettepanek mingit täiendavat selgust ei lisa. muudatused kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm kutsuksin kolleege üles olema ettepaat-, ettevaatlikud nende uute ohutusreeglitega veesõidukite ehistamiseks. Äh, direktiivi eesmärk on veesõidukite ohutuse parandamine, aga me peame vaatama, kas äh, mõned ettepanekud juba praeguste nõuetega ei ole kaetud ja peame vaatama ka, millised on need äh, kohased tehnilised lahendused, mille abil neid nõudeid täita. nüüd, mis puudutab konkreetsemalt muudatust kakskümmend kaks, kus räägitakse eh, siis samuti turvalisusest just tüürimise kontekstis. Eh, siin on olemas ISO standardid selles osas ja mis puudutab nüüd kokkupõrkeid ujujatega, eh, siis siin on minu meelest olulisem siiski inimfaktor kui see konkreetne paadi ehitus me peame lihtsalt hoolitsema selle eest, et need piirkonnad, kus inimesed ujuvad, on alad, kuhu paadid lihtsalt ei lähe. ning mis puudutab muudatust kakskümmend kolm, Eh, siis ma tahaksin kuulda ära komisjoni eh, märkused, sellepärast et eh, siin räägitakse sellest, kuidas paremini tagasi pardale saaks ja kuidas inimesed paremini vee juurde pääseksid. ma tahaksin, et komisjon selgitaks, millised praegused ohutusmeetmed selles valdkonnas olemas on ja tahaks teada, kas komisjoni arvates need täiendavad nõuded on mõistlikud ja vajalikud siis muudatused kakskümmend neli kuni kakskümmend kaheksa, need on kõik esitatud roheliste poolt, mis jõua-, nõu-, nõuavad siis müra piiride rangemaks muutmist äh, on läbi viidud uuringuid komisjoni poolt, mis näitavad, et et äh, mootorite edasine täiustamine läheks väga kalliks ja seetõttu me siiski jääksime komisjoni esialgse ettepaneku juurde. ja nüüd muudatus, muudatused kolmteist ja kakskümmend, mis puudutavad komisjoni delegeeritud volitusi. ma arvan, et me peaksime siin äh, mürapiiride kehtestamisel lähtuma äh, tavalisest seadusloome menetlusest. rohelised on need muudatusettepanekud esitanud ja tegelikult need muudatusettepanekud äh, pigem vähendavad siiani kehtivaid nõudeid. aitäh! Thank you very much, Mr Zila aitäh, härra Sille ja nüüd saab sõna härra Sassada Rahvapartei nimel. E, szanowny panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, zastępując. daamid ja härrad, mina võtan sõna härra Martšinkevitši nimel, kes on meie variraportöör. tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest ning võimaluse eest, et me oleme leidnud ühised lahendused ning et me oleme ühiselt mõistnud, kuivõrd keeruline see probleem on. kõigepealt äh, raportööri poolt heaks kiidetud muudatusettepanekud. nagu raportöör täiesti õigesti ütles, äh, tuleb meil midagi heitmetega, äh, heitmete tasemega ette võtta, samuti müra tasemega. see on väga oluline Äh, väga oluline on ka ohutusstandardite ajakohastamine selles sektoris. ma olen raportööriga nõus, et äh, heitmete piirid on mõistlikud ja teostatavad. Äh, eriti, mis puudutab siis äh, süsivesinik, lämmastikoksiide ja äh, vingugaasi mis puudutab nüüd neid äh, muudatusettepanekuid piiride kohta, piirmäärade kohta, siis ma arvan, et piirid, mis on paika pandud meie ees olevas ettepanekus, on juba piisavad ning täiendavad äh, piirangud ja nõuded, eriti mis puudutavad ohutust, ei ole põhjendatud. ning äh, me peame Äh, silmas pidama ka väiketootjaid. ja ma arvan, et seetõttu see kolmeaastane äh, per-, üleminekuperiood väikestele ettevõtetele on igati põhjendatud. meie variraportöör tahaks tähelepanu juhtida ka sellele, et muudatuses kümme peaksime pöörama tähelepanu VKE-de erilisele staatusele sellel äh, sektoril on vaja vähemalt kahte aastakümmet selleks, et äh, müük jõuaks samale tasemele, kus ta oli enne kriisi. meie raportöör on äh, esitanud mitmeid muudatusettepanekuid ja tahab teha ka suulisi muudatusi ettepane-, muudatusettepanekuid. muudatuses üheksa tahaks härra Margin, Margin Kivis kutvust, kustutada sõna keskkonna Äh, selleks, äh, et ei pakutaks välja mingeid väga konkreetseid lahendusi. ka muudatust kümme tuleks muuta. meie variraportöör teeb ettepaneku äh, kasutada siis väljendit off väljendi asemel in addition to. mis puudutab parimaid toimimistavasid, siis siin on väga oluline paika panna ühised standardid ja eriti huvitavad on äh, ettepanekud hübriidmootorite osas ja need vajavad kindlasti to toetamist. üldiselt äh, leiab rap-, äh, meie variraportöör, et raportööri poolt tehtud ettepanekud on head ja liiga piiravaid ettepanekuid ei ole vaja teha. aitäh, kes võtab sõna nüüd sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, mina saan teha lühidalt meie kolleeg Spiros, kes selle teemaga on tegelenud, ütles mulle, et ta täna kahjuks siia tulla ei saa, aga raportiga tal mingeid probleeme ei ole. ma arvan, et äh, raportöör on toetanud neid muudatusettepanekuid, mille meie fraktsioon esitas ning me toetame härra Siile kavatsust olla vastu proua Stanoka muudatusettepanekutele, millega tahetakse muuta komisjonipoolset tehnilist lisa. ja samuti äh, meeldib meile raportööri lähenemine mõnedele teistele piirangutele. me arvame, et need äh, maksimumpiirangud, mis praeguses ettepan-, ettepanekus on, on täiesti kohased ja tegelikult liikmesriigid peaksid otsustama, kas nad soovivad kehtestada veelgi karmimaid piiranguid Eh, nii palju siis lühidalt eh, sotsiaaldemokraatide arvamusest. üldiselt me oleme härra Siile tööga rahul. suur aitäh. proua Savisaar järgmisena. aitäh, härra juhataja head kolleegid, väikelaevade ja jetide direktiivi puhul on tegemist tõepoolest võrdlemisi mahuka ja väga tehnilise direktiiviga Äh, leian, et Euroopa Komisjon on antud direktiivi eelnõu ja sellele tehtavad muudatused hästi läbi töötanud ja ega mul siin palju lisada ei olegi. esiteks soovin tänada raportööri hea arvamuse koostamise eest ja temapoolseid asjalikke muudatusettepanekuid. toetan nii komisjoni kui ka, kui ka raportööri seisukohta, et ka Euroopa Liit peab viima väikelaevadele ja jetidele kehtestatud nõuded samale tasemele USA, Kanada ja Jaapaniga see lihtsustab nii Euroopa Liidu kui ka väljaspool Euroopa Liitu tootjate tootmist, tootearendust ja sertifitseerimist. nüüd siis konkreetsemalt muudatusettepanekutest. nagu öeldud, toetame, see ALDE grupp toetab kõiki raportööri muudatusettepanekuid. siinkohal tuleb kindlasti märkida uute tehnoloogiate ehk siis hübriidtehnoloogiate kasutamist ja sellega kaasnevate tehniliste küsimuste lahendamist teine oluline küsimus on parimate tavade vahetamine liikmesriikide vahel. kahjuks ei saa ka meie, nagu eelkõneleja juba ütles, toetada muudatusettepanekuid, mis käsitlevad mürasaastet, kuna see nõuaks märkimisväärset mootorite ja väikelaskesüsteemi, väljalaskesüsteemide ümberehitamist. samas on igal liikmesriigil õigus piirata väikelaevade kiirust ja alasid, kus väikelaevadega võib liigelda, sealhulgas kaugust kaldast ja rannikuäärsetest asulatest või muudest kaitsmist vajavatest aladest. seetõttu ei ole otstarbekas täiendavaid nõudeid väikelaevadele seada. samuti ei toeta me muudatusettepanekut, mis käsitleb väikelaevade disaini küsimust. leian, et ka siin on olemas mitmeid siseriiklikke võimalusi, et vähendada ujujate ja laevade kokkupõrke ohtu veel kord äh, tänan raportööri hea koostöö eest ja need olid lühikesed kommentaarid. aitäh suur aitäh, proua Stanoka Roheliste nimel. aitäh. ka mina tahaksin tänada raportööri kelle töö ja seisukohta, seisukohad on sellised, mida me üldiselt toetame. samuti loodame, et need muudatused võimaldavad meil siis mootoreid paremini liigitada ja ma arvan, et seetõttu peaks olema meie ettepanekut toetada lihtsam. mis puudutab nüüd neid piirmäärasid ja kulusid, siis meie isiklikult ei arva, et siin tekiks mingeid täiendavaid kulusid. meil on olemas komisjoni mõjuhinnang, mis näitab, et äh, mürareostust on äh, väiksemate mootorite äh, puhul võimalik vähendada viie detsibelli ulatuses ja suuremate puhul isegi kaheksa detsibelli ulatuses loomulikult ähm, on meil oma argumendid, millest me lähtusime, kui me neid muudatusettepanekuid esitasime, näiteks äh, laevade ehituse kohta. me loomulikult äh, viitame ka määrusele seitsekümmend kaheksa, Äh, mis käsitleb ähm, äh, äh, maanteetranspordi puhul jalakäijate, jalakäijate kaitset. sest seal on ka olemas sätted, mis puudutavad testimist ja disaini ja õnnetuste ohvreid. me teame, et on aset leidnud terve rida kohutavaid õnnetusi ning äh, viidates siis äh, sellele lähenemisele, mida on kasutatud selle määruse puhul, leiame meie, et samasugust lähenemist võiks äh, kasutada ka veesõidukite puhul. niisiis veel kord aitäh raportöörile koostöö eest. me loodame, et koostöö nende ettepanekute osas jätkub ja ehk saavutame kompromissmuudatused aitäh, kas härra Rubik on siin, ei paista olevat. kas keegi veel soovib sõna võtta, enne kui annan sõna komisjonile? ei ole kedagi. komisjoni esindaja saab siis järgmisena sõna. palun, härra Tillau, teil on sõna. aitäh. aitäh, et annate ka komisjonile võimaluse üht-teist selgitada mis puudutab äh, härra Ziile raportit ja tema sõnavõttu, siis äh, üldiselt me oleme temaga ühel meelel. tuletaksin meelde, et probleeme meile valmistavad muudatusettepanekute kaks ja viis viimased osad. meil on Äh, väga paljude uute muudatusettepanekutega samuti probleeme. ma üritan äh, nüüd nendest probleemidest konkreetsemalt kõnelda. Äh, kõigepealt muudatusettepanek kaheksa. see muudatusettepanek on meile vastuvõetav, aga see peaks olema põhjenduspunkt ja mitte artikkel. mis puudutab muudatust viis, siis me leiame, et siin tuleks äh, see jällegi panna põhjenduspunkti, sest jutt käib definitsioonist. ning äh, mis puudutab äh, VKE-sid, siis sellest räägitakse muudatuses kümme. meie leiame, et siin on tegemist horisontaalse küsimusega sellepärast, et VKE-sid tuleb ette kõigis tootmissektorites see ei ole midagi äh, laevaehitusele omast. aga kuidas seda probleemi täpselt lahendada, seda me praegu ei oska öelda, siin on, vajavad asjad veel selgitamist mis puudutab muudatust üksteist, siis äh, sellega me oleme nõus. see meile probleeme ei valmista muudatus kaksteist. siin en, eraisikud otseselt ei tohiks äritegevusega seotud olla ning muudatused kolmteist ja kakskümmend 20 me tahame siin laiendada delegeeritud volitusi komisjonile valdkondades, kus komisjon tegelikult neid volitusi ei ole palunud ning meie arvates ei ole kohane delegeeritud volitusi komisjonile nendeks, näiteks nende heit, heitmete ja müraväärtuste osas laiendada nüüd eh, mis puudutab muudatust neliteist, siis see lõpuosa on meile vastuvõetav, kuigi meile tundub, et noh, seega sellel musta, muudatusettepanekul suurt mõtet ei ole, kuigi sõnastus võib-olla nagu lõpus on liiga tugev. viisteist. Eh, eh, sellega probleeme ei ole, mis puudutab muudatust kuusteist siis me oleme valmis muutma veesõiduki definitsiooni. selle probleemiga tuleb loomulikult tegeleda nõukogus, aga meie jaoks siin probleemi ei ole. muudatus seitseteist, see on ilmselt, ilmselgelt üleliigne. muudatus kaheksateist punkt viis juba katab seda muudatust ja siin on eh, jutt konkreetsetest veesõidukitest, eh, jetidest, mis siis eh, minu meelest ei maksa seda siis teiste veesõidukite seast kuidagi eraldi välja tuua muudatus üheksateist nüüd. meie arvates ei ole see muudatusettepanek väga korrektne, aga võib-olla võiks korrata seda, mis meil on artikli kakskümmend kaks esimeses osas, äh, kus räägitakse ka lähenemismeetmetest. nüüd muudatus kakskümmend, seda ma juba mainisin. muudatus kakskümmend üks puudutab jällegi delegeeritud äh, akte. loomulikult me oleme valmis kaasama kõike, mida institutsioonide vahelises kokkuleppes on äh, mainitud. nii et, et meie jaoks siin probleeme ei ole. muudatus kakskümmend kaks, nagu härra Siile ütles, äh, äh, nõutakse rohkem nähtavust, nõutakse selgeid standardeid Euroopa Liidu tasandil meil ei ole põhjalikku ülevaadet õnnetustest, sest me saaksime konkreetselt öelda, millised need probleemid on, millega me silmitsi seisame. ja seetõttu me soovime jätta teksti selliseks, nagu ta on. nii et, et me ei hakka sinna teksti sisse panema neid täiendavaid nõudeid. ja võib-olla mõne aasta pärast me võime hinnata siis, eh, kas olukord eh, õnnetustest teavitamise vallas on muutunud. muudatus kakskümmend kolm. mõned liikmesriigid juhtisid tähelepanu sellele, et oleks vaja selgitada seda nõuet. ei olnud täiesti selge, mida konkreetselt tuleb teha ning eriti Euroopa põhjaosas äh, on väga ohtlik, kui inimene äh, laevalt äh, vette kukub, ta väga kergesti sinna laevale tagasi ei saa ning me oleme seisukohal, et me võime selle muudatuse ettepaneku heaks kiita, aga siia tuleb panna lisandus siis, et ning aruandlusmeetmed on kättesaadavad või kasutatavad ja siis ülejäänud muudatusettepanek. selline oleks meie ettepanek. mis müra puudutab, müranõudeid, siis meile tundub, et siin on üks arusaamatus eh, selles osas, mis on kirjas komisjoni poolt läbi viidud mõjuhinnangus mõjuhinnangus on öeldud, et tehnilisest aspektist on võimalik äh, müra mõningate mootorite puhul veelgi vähendada. aga hetkel me üritame vähendada just paatide tekitatavat müra. ning mürataseme äh, täiendav vähendamine Eh, tegelikult omab väga väikest mõju eh, paatide tekitava eh, üldmüra taustal. tuginedes sellele infole, mis meil on, on enamik mm, müraprobleeme seotud siis paatidega mis alustasid tegevust juba siis, kui müranõuded olid väga palju madalamad. nii et, et kui selliseid paate tahetaks praegu müüa, siis sellise müratasemega neid enam müüa ei lubata. nii et, et meile näib, et kui me hakkame kehtestama tea-, täiendavaid mürapiiranguid, siis sellega me probleemi ei lahenda ning see tähendab, et paadid, paadide ehitus tuleks põhjalikult muuta selleks, et neid täiendavaid nõudeid täita ning see disaini muutmine eh, on antud hetkel väga kallis ja loomulikult on komisjon alati valmis eh, edasisi täpsustusi jagama, kui komisjoni liikmed seda soovivad. aitäh ja nüüd saab sõna härra Ziile. Äh, tahaksin tänada kõiki kolleege ja variraportööre äh, väga hea koostöö eest, väga konstruktiivse koostöö eest. vastuseks mõningatele seisukohtadele, mis puudutab Rahvapartei muudatust üheksa, äh, ma arvan, et nad tahavad siin, see nende poole kustutamine mitte midagi ei muuda, nii et, et me oleme selle vastu aga eks hääletusel näeme, kuidas asi läheb. mis puudutab muudatust kümme, minu arvates siin tuleks meil ilmselt osade kaupa hääletada. see punkt puudutab eh, eh, VKE-sid, meie tahaksime kasutada sõna kaitse asemel sõna toetus ja siis eh, pakuti siin veel selle in addition asendamist nii et, et see, see ei ole päris selline lähenemine, mida meie sooviksime. ja mis puudutab muudatust kakskümmend kolm, eh, siin selle, selle muudatuse esitasid vist rohelised juba, jah? jah, rohelised esitasid selle muudatuse. Eh, see puudutab pardale tagasipääsemist ja vette sattunud inimeste eh, võimalust pardale tagasi pääseda Äh, siin äh, me ilmselt esitame omapoolse muudatusettepaneku, nii nagu menetlus seda ette näeb, aitäh! aitäh, härra Sile ja äh, homme hommikul kümme minutit pärast üheksat hääletame. järgmine päevakorrapunkt on siis raudteepakett, ühtne Euroopa raudteepiirkond, uuesti sõnastamine Äh, tegemist on proua Serkiani raportiga, äh, talle anti mandaat äh, detsembris, et ta alustaks siis nõukoguga mitteametlikku dialoogi, et saavutada kokkulepe esimesel lugemisel kaheksandal märtsil võttis nõukogu vastu oma seisukoha ja möödunud nädalal proua Serkiani teatas koordinaatoritele siis, kuhu asjad hetkeks on jõudnud ning täna toimus siis esimene ametlik kolmepoolne kohtumine, kus oli kohal ka siis Taani alaline esindaja, kes esindas siis äh, nõukogu eesistujamaad ja see kohtumine toimus just enne meie komisjoni istungit. ma tahaksin teile meelde tuletada, et teine lugemine äh, seisab meil nüüd ees ja Äh, nõukogu peab parlamendi seisukoha kiitma heaks ilma muudatusteta, see tähendab, et nõ-, äh, läbirääkimised nõukogu ja parlamendi vahel tuleb lõpule viia, enne kui toimub siis äh, juulis teine lugemine täiskogul niisiis, minu ülesanne on, on teile menetlust tutvustada, ilmselt inimesed, kes selle teemaga tegelevad, on juba kursis selle menetlusega. niisiis, teine lugemine peaks juuliks läbi olema proua Sergiani, teil on sõna, et te saaksite anda ülevaate siis läbirääkimistest siiamaani. suur tänu, esimees. nagu teisegi ütlesite, on meil toimunud mitteametlikud kohtumised nõukogu ja, ja komisjoniga juba jaanuarikuust alates. nõukogu seisukoht Äh, on pehmem võrreldes komisjoni poolt välja pakutud tekstiga. mina tegelikult nõustun komisjoni hinnanguga nõukogu seisukoha kohta, et teatud elementide osas on selle paketi uuesti sõnastamisel äh, seisukoht olnud liiga nõrk nõukogus, äh, kuid need kohtumised on olnud igati konstruktiivsed. meil toimus esimene ametlik kolmepoolne kohtumine täna, vahetult enne meie transpordikomisjoni koosolekut ja sellel kohtumisel meil õnnestus läbi vaadata seitse olulisemat artiklit sellel uuesti sõnastamise käigus ja me jõudsime kokkuleppele kahe osas, ülejäänud viie osas on seisukord järgmine. kolme puhul on kõik suhtunud väga mõistlikult ja äh, kokkuleppe saavutamine on võimalik. loomulikult on veel teatud erimeelsused olulisemates aspektides ja ma olen nad koondanud kokku äh, äh nende problemaatiliste punktide alla ja üks nendest on see reguleeriv asutus ja see reguleeriva asutuse temaatika moodustab väga olulise osa äh, ümbersõnastamises me täna hommikul rääkisime sellest, et parlament soovib, et oleks sõltumatu, tõesti mõjuvõimas reguleeriv asutus, kellel on ka oma tööks vajalikud vahendid ja võimalus kehtestada oma otsuseid ühetaoliselt kõikides liikmesriikides. esimesel lugemisel äh, leidis Euroopa Parlament, et rahvus parlamendid peaksid ametisse nimetama reguleeriva asutuse, kuid nõukogu soovib, et seda teeks täitevvõim. ja juba selles küsimuses äh, meie arvamused lahknesid, kuid ma usun, kui me natukene sõnastame ümber nõukogu ettepaneku selles küsimuses, suudame ka kiiremini kokkuleppele jõuda äh, teiste punktide osas võib öelda, et me laias laastus nõustume reguleerivate asutust puudutavates küsimustes, kuid on ka keerulisemaid aspekte, kuid ma siiski äh, olen lootusrikas, et äh, me jõuame lahenduseni ka nendes punktides. rahastamise küsimus. selles küsimuses me püüdsime saavutada raudteeinfrastruktuuri jaoks stabiilsemad rahastamisvahendid ma loodan, et me äh, saavutame kokkuleppe mitmeaastaste lepingute küsimuses. Äh, on välja pakutud erinevaid perioode, äh, kolm aastat, nõukogu palus seitse aastat ja täna leppisime kokku ühiselt viieaastase perioodi osas. ja see on oluline samm edasi nagu ma ütlesin, me saavutasime kokkuleppe täna, loomulikult see on seal alles esialgne kokkulepe eh, ja see sõltub kokkuleppe saavutamisteksti teiste osade osas. kuid samas näitasid osapooled üles head tahet ja konstruktiivset suhtumist eh, kokkuleppe saavutamiseks. ka selles küsimuses Äh, raudteestruktuuri ettevõtjate äh, sõltumatus ja läbipaistvuse küsimus, see on artikkel kuus. me ei ole jõudnud veel üksikasjadeni selles teksti osas ja me ootame eesistujapoolsed ettepanekud. Mm, kuidas korraldada võrgu haldamine, et see oleks sõltumatu ja finantsläbivastus. me palusime eesistujal teha omapoolne ettepanek, et jätkata arutelusid ettevõt-, eesistuja ettevõt-, ettepaneku alusel. see on väga delikaatne teema. kuid meil on siiski äh, natuke manööverdamisruumi ja loodetavasti me suudame saavutada ka edu läbirääkimistel ja me hetkel ootame ka nõukogu äh, arvamust meie poolt täna esitatud ettepanekutele. Äh, rohelised härra Krahmeri isikus esitasid täna olulise ettepaneku mille eesmärk on nagu sulandada äh, äh, parlamendi ja komisjoni ettepanekud ning saada heakskiit ka nõukogult. tehti ettepanekud ka Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi ja Euroopa rongi juhtimissüsteemide küsimustes. me ootame vastuseid nendele ettepanekutele. Äh, et siis kujundada kompromiss. me loodame edasi liikuda Kanada äh, edasikaebamise menetlusega siseriiklikul tasandil. meiepoolne mõte oli, et see vaidemenetlus tuleks lõpule viia kuue nädala jooksul, aga kui reguleeriv asutus äh, palub kolmekümne päeva jooksul täiendavaid infot või dokumente, siis me peame juhtima nõukogu tähelepanu sellele, et kui ei kehtestata tähtaega dokumentide esitamiseks, siis võib see vaidemenetlus hakata pikalt venima. kuid me äh, ootame ära nüüd nõukogu reageeringu meie mõttele. kui me räägime raudtee infrastruktuuri ettevõtja põhiülesannetest, siis loomulikult äh, ka see osa on oluline selle paketi ümbersõnastamise raames me oleme juba arutanud raudtee infrastruktuuri ettevõtja olulisi funktsioone Äh, liinide jaotamist, tasude määramist ja kogumist. ka neid küsimusi arutati täna. põhimõtteliselt me nõustume nõukogu ettepanekuga laias laastus, eriti äh, kolmekümnenda artikli teise lisaga, kuid teadusküsimustes äh, on meil veel lahkarvamused ja eriti remondi ja hooldus Äh, teemas. nõukogu ettepanekus äh, on remont ja hooldus välja jäetud. kuid meie arvates äh, raudteeinfrastruktuuri ettevõtja oluliseks funktsiooniks peab olema ka remondus- ja hooldustööd me rääkisime seda ka nõukogu juuresolekul ja nõukogu tegi ettepaneku muudatuse teatud artiklis, kuid me ei ole sellega täiesti nõus ja seetõttu eh, esitasime omapoolse ka erang, erandi eh, kiirrongide liinide remondi ja hoolduse puhul, eh, kuid nõukogu surub läbi niisugused ehm, väikehooldust ja see oluliselt erineb parlamendi algsest tekstist ja me ei saa sellega nõustuda me ei nõustu ka nõukogu sooviga e-, edasi lükata jõustumine. Äh, nõukogu esialgses ettepanekus oli kolmkümmend kuus kuni kuuskümmend nädalat, see on kokku viis aastat. pärast mitteametlikku kolmepoolset kohtumist äh, käis nõukogu välja kolmkümmend kuus kuud, aga meie ütlesime aasta pärast direktiivi heakskiitmist, kuna niigi palju aega on juba mööda läinud ja direktiivi jõustumine peaks toimuma tõhusamalt. ja veel üks lahtine poliitiline küsimus äh, puudutab seitsmendat artiklit see oli parlamendile südamelähene küsimus, et eraldada ja avada riiklikud äh, raudteeturud käesoleva aasta lõpuks. nõukogu ettepanek oli muuta teksti, kuid äh, nõukogu ettepanek on siiski veel meie jaoks liiga nii-öelda pehme. me palusime nõukogul sõnastuse veel kord üle vaadata sest meile tundub, et kui nõukogu veidikene järele annab, siis me suudame kokkuleppele jõuda. seega me oleme juba äh, kindlaks määranud ka järgmiste kolmepäevasete kohtumiste kuupäevad, üheksas mai ja ka järgmiste kohtumiste tähtajad on juba visandatud. ja loomulikult olen ma valmis vastama kolleegide küsimustele kuid ma tahaksin avaldada tänu erinevate fraktsioonide variraportööridele äh, nendepoolse panuse eest. see töö ei ole olnud sugugi lihtne, kuid me oleme siiani suurepäraselt toime tulnud. tänan ja järgmine härra Grosch härra Kuuneri asemel. suur tänu, esimees härra Kuun on praegu kalanduskomisjoni koosolekul, kus ta tutvustab oma raporteid ja sel põhjusel Eh, esitan mina Rahvapartei seisukohad. ma tänan raportööri eh, viimase nädala jooksul tehtud töö eest ja mulle tundub, et meil on õige kurss. ma ei lasku kõikidesse detailidesse, kuid meenutaksin, et meie jaoks on oluline, et praegusel ajahetkel eh, me peaksime keskenduma reguleeriva asutuse küsimusele. see on meie jaoks väga oluline ja sellega seoses on kolm aspekti, mis on meie jaoks tähtsad kõigepealt äh, see reguleeriv asutus peab olema sõltumatu, peab töötama äh, ähm, läbipaistval ja peab oma tegevuseks vaja, vajalikke vahendeid. teiseks äh,, edaspidi see peaks edasi arenema ja, ja välja arendama ka äh, võrgustiku teiste reguleerivate asutustega ja jõustamine ei saa venida igavesti, me peame äh, Äh, looma seda, et üleminekuperioodid oleksid nii võima-, lühikesed kui võimalikud. kui me suudaksime need äh, aspektid läbi suruda, siis ma leian, et me suudame ka olulise sõnumi selles tegevusvaldkonnas edastada. arvestades kõiki neid asjaolusid, siis kõik need omandisuhete küsimused äh, oleksid lihtsamini lahendatavad, sest äh, mõjuvõimas ja reguleeriva äh,, mõjuvõimas ja tugev reguleeriv asutus ka oma rolli paremini täita äh, ja kõik need kompromissid, mis on saavutatud täna ja varasemalt, näiteks viis aastat infrastruktuuri kasutustasude kohta, on olulised ja tundub, et nõukogu on üsna avatud erandi tegemiseks Läänemere piirkonna jaoks, kui tohib seda niimoodi väljendada. ja ma olen üsna kindel, et mitmetes teistes küsimustes meil õnnestub samuti edu saavutada kui me räägime nüüd seitsmendast artiklist või äh, juurdepääsust olulistele teenustele, äh, oluline, et parlamendi jaoks ka see, et äh, inimesed, kes on väljaspool parlamendi, mõistavad ja kuulavad, et meil on signaal. me oleme piirdunud siin reguleeriva asutuse küsimusega küll, kuid me loodame, et komisjon eelseisva lühikese aja jooksul ja ma mõtlen muidugi aastat kaks tuhat kaksteist, kuid loomulikult see arutelu kestab kuni kahe tuhande kolmeteistkümne, annab ka omapoolse ettepaneku nende omandisuhete eraldamiseks, unbundling'u kohta. oluline on see, mida komisjon ütleb, et me saame ka uskuda seda, mida komisjon ütleb ja see on ka kirjalikult äh, kirjas äh, sest äh, meil on olnud ka kogemuse komisjonis, kus mõningad inimesed on lihtsalt loobunud teatud teemades ja meil on vaja ka õiglasi läbirääkimisi parlamendi ja nõukogu vahel edaspidi ja seetõttu ma usun, et see sõnastusettepanek saab olema hea. ja ma loodan, et see, mida on lubatud, ka täidetakse. me loomulikult tahame, et see asi kiiremini liiguks, kuid me peame mõistlema ka seda, mis võiks juhtuda selle paketiga, kui me liiga kiirustame. Äh, see saab olema halva kvaliteediga ja see oleks tõesti nõrk, kui me liiga kiirustame, et alustada teise paketi. ja ma tänan, et parlamendi esindajad on teinud suurepärast tööd. härra Tremosa kõik on võimalik täna. ma võiksin küll rääkida ka hispaania keeles, aga ma ei tee seda, ütleb proua Maisner. kas te tahate tõesti kuulda, mis mul Alde nimel öelda on, siis kuulake. kõigepealt ma tahan tänada raportööri, ma tean, et härra Tremosa kahetseb, et ta ei saa täna kohal olla, kuid mõnikord niimoodi juhtub ja ma võtsin äh, ALDE seisukoha esitamise äh, tema nimel üle. Äh, mul on küll väga palju positiivset öelda, võib-olla mitte kõik sõnumid ei ole positiivsed, kuid ma võtan tähtsamad küsimused kõigepealt läbi rääkides meie raportöörist härra Tramosa silmis, on oluline, et see, et komisjon ei täida mitte ainult nende nõuandvat funktsiooni, seda me vabandust, eh, komisjon ei täida mitte ainult nõuandvat rolli, see võib-olla ei ole nii oluline, kuid seda on ka arutatud. me soovime, et eh, jõustamiseks oleks miinimumperiood kaksteist kuud ette, rääkides remondi- ja hooldustöödest, mida mainis ka proua Serrakiani, eh, kui nõukogu soovib seda välja jätta, aga seda meie ei soovi, parlament soovib, et see oleks kaasatud ja arvestades seda, mida ma kuulsin siin täna, siis ka meie leiame, et remondi ja hooldustööd peavad jääma pikemas perspektiivis sisse, küsimus on ainult, kas lühemas perspektiivis see on võimalik. võib-olla see on ka põhjus, miks nõukogu soovib seda välja jätta. me oleme kuulnud selgitusi erinevatelt sidusrühmadelt, Deutsche Bahnilt ja teistelt, et ja kahju, et need äh, suured raudteegigantfirmad ei suuda tulevikus tõhustada äh, koostalitusvõimet, küsimus on selles, millal ja kuidas kõiki neid ideid ellu viia. ja loomulikult õiglased hinnad, läbipaistvus ja konkurents, seda me toetame. ja lõpetuseks kaks olulisemat aspekti. on oluline, et ei kaotada silmist ka omandi ja kasut-, kasutussuhete eraldamise temaatikat kas aasta lõpuks sellele ettepanek tehakse või mitte ja, ja elame-näeme, loomulikult see ei ole läbirääkimiste ajal praegu kõige olulisem, meie kõige tähtsam on praegu tugev reguleeriv asutus, kuid ka omandisuhete eraldamine on oluline teema. ja ma loodan, et ka läbirääkimiste käigus äh, seostatakse ka läbipaistvuse aspektid, võib-olla mõningad asjad lükatakse tagasi, kuid vähemalt on oluline, et need kasutustasud, mida kogutakse, kulutatakse ka infrastruktuuri kaasaslemisele. meie jaoks on oluline, et ka reguleeriv asutus oleks mitte ainult Euroopa reguleeriv asutus, vaid ka riiklikud reguleerivad asutused oleks piisavalt tugevad. Ehm, ma tean, et mitte kõik ei toeta seda Äh, parlamendis ja äh, meie raportöör proua Sergiani püüab kuidagi lähendada neid seisukohti ja me loodame, et äh, see küsimus tal õnnestub lahendada ja toetus kasvab. härra Kraamer Roheliste nimel. ma ei hakka üle kordama seda, mis on öeldud, ma tahan tänada raportööri ja variraportööre. ei olnud sugugi lihtne jõuda sellise seisukohani ja nad suutsid siiski esimestel aruteludel meie olulised aspektid läbi suruda. ma tahaksin rõhutada äh, mõningaid aspekte. müra, RTMS, ETCS, mul on niisugune tunne, et nõukogu tegelikult saab aru, mida me soovime. kuid äh, ootame ära, kuni kõik on mustvalgel kirjas, ärgem ennustagem liiga vara. ei, loomulikult reguleeriv asutus, tugev reguleeriv asutus on meie jaoks olulisem teema. aga seda küsimust siiski tuleb arutada. ja kui me oleme erinevad seisukohad ära kuulanud ja kui tekib küsimus, millal kõik see jõustub, no tegelikult homse ja aegade lõpuni on veel väga pikk ajaperiood, jääme selle kaheteistkümnese kuu perioodi juurde sest me oleme alati rõhutanud, et juba on olnud kuuskümmend kuud aega, viis aastat, kui me veel ootame kuuskümmend kuud, see on viis, kaksteist aastat kokku ja see ei ole seadusloome jaoks oluline. me peaksime jääma endale kindlad, et me soovime, et reguleeriv asutus, meie jaoks tugev oli, sõltumatu reguleeriv asutus kehtestatakse ja luuakse nii kiiresti kui võimalik kuid mõnikord tuleb arvestada ka nende saatundlike üksikasjadega. Äh, reguleeriv asutus peab olema otsus kindel ja sõltumatu ja peab olema ka kindel tähtaeg paigas. me ei saa öelda, et me ootame, kuni kogu paberitöö on tehtud ja kasutame seda ettekäändena ja ootame veel kolm aastat. kuni moodustatakse mingisugune asutus ja kuni on võimalik siis veel vaidlustada tehtud tööd kaheksa nädalat on oluline periood. kui kõik osapooled tõesti toetavad eh, ettepanekud, et infrastruktuuri eh, kasutamise e-, eeskirjad tuleb kinni pidada ja raudtee-ettevõtjad maksavad ka kasutustasud, siis on võimalik äh, Äh, seda menetlust kiirendada, aga kui hakatakse otsima igasuguseid ettekäändeid paberite vormistamisele edasi, siis võib see vaidemenetlus venida väga pikalt. Äh, liikmesriikidel on piisavalt kogemusi ja nad peaksid seda raha kasutama ja need õppetundidest õppima. ja loomulikult äh, meie jaoks on oluline samuti omandi ja kasutussuhete eraldamine. härra Ziile. tänan, esimees, ka mina tahan kõigepealt tänada raportööri Äh, ma tean, et minu keel on eksootiliste keelte hulka kuuluv, aga ma siiski tahan tänada oma keeles, ma tahan tänada kolleege ja variraportööre suurepärase koostööst ja siinjuures tahaksin rõhutada kahte küsimust. kõigepealt, äh, nõukogul oli täna lepituskoosolek, äh, mis oli pühendatud riiklike reguleerivate asutuste sõltumatusele, kahjuks selles küsimuses äh, oleme endiselt tupikseisus. kui me jääme kindlaks esimese lugemise versioonile, seal oli kirjas, et rahvusparlamendid nimetavad ametisse reguleeriva asutuse, siis me ei suuda sellele asutusele piisavalt sõltumatust tagada. reguleeriv asutus on nagu vahendaja erinevate liikmesriikide vahel ja, ja tagab siis juurdepääsu raudtee infrastruktuurile. võib juhtuda, et riiklikud reguleerivad asutused ei ole erapooletud ja kaitsevad pigem oma koduriigi huve. meil on kakskümmend seitse liikmesriiki ja liikmesriigiti on olukord väga erinev ja seetõttu äh, on liikmesriigide erinevad võimalused ja vahendid reguleeriva asutuse sõltumatuse tagamisel. kolleegid peaksid sellele küsimusele mõtlema. teine küsimus. nõukogu on teinud ettepaneku kuus kuud, äh, kui reguleeriva asutuse esindajad ei tohi töötada ettevõtetes, see on see nagu maha jahtumise periood. meie leiame, et kaks aastat on parem. liikmesriigid ei saa olla erinevusi, et ühes riigis on see paar kuud, teistes riikides kuni kaks aastat. täna selline olukord just on. ja äh, Euroopa riikides on levinud kaheaastane nii-öelda cooling periood. teine küsimus mulle väga meeldiks, kui kolleegid toetaksid neid punktis seitseteist. Äh, kolmandate riikide raudteevõrgustike juurdepääsu tagamine. eriti kaubavedude jaoks. näiteks Balti riikides me konkureerime Vene ettevõtjatega kui te ei toeta seda punkti, siis me satume halvemasse olukorda, sest meie poliitika on liberaalsem võrreldes Vene süsteemiga. kui me lubame ühel Vene raudteeettevõttel eh, tegutseda kõikidel raudteeliinidel, Riia, Vilniuse, Klaipedi liinidel ja samal ajal Euroopa raudteevõtjad saavad tegutseda ainult selles võrgustiku osas, mis asub Euroopa Liidu territooriumil, siis me satume äh, halvemasse olukorda, meie raudtee-ettevõtjad võivad pankrotistuda, nende firma väärtus langeb kiiresti, inimesi hakatakse koondama. aastaid oleme me Balti riikides võidelnud diskrimineerivate tariifide vastu eh, meie suhetes kolmandate riikide konkurentidega. Äh, tariifid näiteks Moskvast Peterburi on ühed, aga kui seesama kaubalaev jõuab äh, Riia või Tallinna või Klaipedani, peavad maksma nad palju kõrgemat tariifi. me peame seda silmas pidama, kui me räägime Euroopa raudteevõrgu avamisest kolmandatele riikidele. me ei tohi teha geopoliitilisi vigu selles küsimuses ja ma palun, et kolleegid ka sellele küsimusele mõtleksid loomulikult, nagu komisjon ütles tänasel kohtumisel, äh, sellel teel võivad olla ka juriidilised takistused, kuid siiski ma olen veendunud, et me peame leidma lahenduse. Äh, ja selle umbsõlme lahti raiuma. ma tean, et kahe tuhande üheksanda aastal kiitsime heaks gaasitarnede direktiivi, mis tähendab seda, et gaasi infrastruktuur peab olema kättesaadav kõikidele kuid on kolmandaid riike, kes on nende eeskirjade jõustamise vastu. ja Euroopa Liidul pole mõjuvõimu, Euroopa Liit ei saa survestada neid kolmandaid riike. me peame siiski paremini kaitsma oma huvisid. arvestades kõiki neid dokumente, mis me oleme vastu võtnud härra Zasada tänan, daamid ja härrad, äh, kolmepoolse kohtumisel nõukogu ja komisjoni esindajatega seoses tahan rõhutada, korrata äh, äh, muudatusettepaneku sada kolmkümmend viis, mille Euroopa Parlament heaks kiitis. seda toetas täiskogul rohkem kui nelisada kolmkümmend saadikut ja kõik fraktsioonid. me ei tohi unustada, et et osades liikmesriikides tegutsevad äh, raudteeettevõtjad oma finantseeringu alusel ja ei ole seotud äh, riiklike ja Euroopa võrgustikega. ja nende raudteeettevõtjate jaoks, kui me hakkame äh, nende suhtes rakendama kõiki direktiivi sätteid, tooks see kaasa nendele ebaproportsionaalselt suure koormuse ja see äh, hakkaks töötama direktiivi vaimu vastu. praegusel ajahetkel me peaksime vastu võtma sellised otsused, mis aitavad positiivselt edasi arendada meie piirkonda. vastasel juhul me võime äh, hakata turgu üle reguleerima ja seda tuleks vältida. härra Haradoi, tänan esimees ma tahan kõigepealt tänada selle suurepärase ettepaneku ja töö eest, mida siiani on tehtud. ma leian, et me oleme üsna jõudsalt edasi liikunud ja ma piirduksin sellega, et rõhutaksin seda, mis on oluline läbirääkimiste jaoks. mitmed kolleegid on juba need küsimused tõstatanud, näiteks reguleeriva asutuse roll me peame ikka jälle rõhutama seda, et see on meie jaoks üks kõige olulisem küsimus. reguleeriv asutus peab olema asutus, mis on sõltumatu, mis suudab reageerida, mis suudab tegutseda, sekkuda ja arvestades, et luuakse äh, riiklikud reguleerivad asutused ja moodustatakse ka rahvusvaheline võrgustik. nagu teistes tegevusvaldkondades, me peame reguleerivate asutuste võrgustikku edendama ja edasi arendama, sest see on oluline ka tarbijate ja raudteeteenuste kasutajate jaoks. et nad teaksid, kelle poole pöörduda, kui selleks vajadus tekib. kuid see on oluline ka turgude jaoks et äh, turu funktsioneerimise küsimusi äh, lahendatakse ühetaoliselt kõikjalt Euroopas. et need reguleerivad asutused saaksid käsitleda kõikvõimalikke küsimusi ja et kõik tegutsevad samade eeskirjade alusel, et oleks tõeline Euroopa reguleeriv asutus. me ei ole veel selleni jõudnud, kuid me oleme teinud esimesed sammud selles suunas. Äh, tugev reguleeriv asutus minu arvates suudaks lahendada mõningad murepunktid, mis meil on. kui me räägime äh, raha, rahaliste vahendite eraldamisest raudteeettevõtjatele, sest reguleeriv asutus hakkab otsustama, kuidas rahalisi vahendeid jaotada ja kas see on seaduspärane või mitte ja kas see mõjutab turgu või mitte me jääme ootama äh, ettepanekut ka äh, omandi- ja kasutussuhete eraldamise kohta. Äh, selles küsimuses on erinevaid seisukohti, kuid ma arvan, et ka see küsimus tuleks lahendada. ja me jääme ootama sellealast komisjoni ettepanekut. samas tuleb silmas pidada ka seda, kuidas turud toimivad ja kui tõhusalt toimivad raudteevõrgustikud ja et kulutused oleksid ka kooskõlas nimetatud aspektidega. Need on kõik olulisemad aspektid, mida me jääme ootama järgmisel koosolekul ja järgmises ettepanekus. ma vabandan, ma olen uus inimene selle teemavaldkonnast, ütleb härra Benjan. ka kas esimene muudatusettepanek erandite kohta äh, on ainuke erand, mis on kavandatud või on see täiendus juba olemasolevale erandile? ma just mõtlen neid raudteeliine, mis on ülejäänud võrgustikust eraldatud. seda ka mainiti, kui me Ühendkuningriigis hakkasime omandisuhteid eraldama, võib-olla me ei kasutanud kõige paremat metoodikat, kuid eesmärgini me lõpuks jõudsime, siis üks äh, Iirimaa äh, raudteeliin sai erandi kas see on ette nähtud või mitte või me jõuame selleni, et äh, need era, omandismaade eramine surutakse peale ka niimoodi äh, museaalsetele raudteeliinidele, nii-öelda pärandi, kultuuripärandisse kuuluvate äh, raudteeliinide jaoks. või tehakse neile erand? härra Bänjan kui te nüüd Heritage Railway'd mainite, siis kõik meie kolleegid haaravad peast kinni. Need äh, kultuuriväärtusega raudteeliinid on saanud kõik need erandid ja te võite ise aimata, kust need erandid on. ma ei tea, kas White'i saare puhul see nii oli või mitte kas seal on justkui kultuuriväärtusega raudteeliin või mitte, sest eh, tegelikult neil on oma äh, raudtee, kus nad töötavad ja nad on sellest seadusepaketist erandi saanud. me palume, et komisjon selgitab seda Vaidi saare kaasust no,. võib-olla Euro-, Ühendkuningriik ei ole seda küsinud varem. härra Kantšan. suur tänu, esimees. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on töötanud ja jätkavad tööd selle paketiga, eriti proua Serakianit ja mul on küsimus komisjoni esindajale ma arvan, et selleks, et üle saada probleemidest, mis meil tekkisid esimesel lugemisel, me leppisime kokku, et esitame komisjonile palve avaldada nendepoolne ettepanek äh, reisijate veo äh, liberaliseerimise kohta ja reisijate veos tegutseda ettevõtte struktuuride kohta. mis on sellest saanud? Äh, kas selle kohane sõnastus ka äh, õige pea esitatakse, see on ju tegelikult meie ülesanne ja kohustus liberaliseerida turg, muuta see konkurentsivõimelisemaks. ja kui me tõesti tõsiselt soovime luua ühtse Euroopa raudteepiirkonna, siis me ei peaks oma ambitsioone nõrgendama praegu on erilised ajad. ja võib-olla äh, äh, meie poolt seatud ajaraamid ei lange kokku väljaspool parlamenti tegutsevate inimeste ajaraamidega, kuid ma siiski tahaksin tänada kolleege, kes selle teema kallal tööd teevad ja leian, et me peaksime kiirendama äh, turgude liberaliseerimist, turgude avamist äh, ja liikuma konkreetsete tulemuste suunas, sest ettevõtjad tegelikult seda meilt ootavad. Euh, euh, äh, härra Riki, suur tänu, esimees, räägin lühidalt. ma tahaksin tänada proua Serakianit. Äh, see on olnud pikk ettevõtmine, pikk teekond ja esimeses küsimuses, mida on kommenteerinud mitmed kolleegid, puudutab seitsmenda artikli kolmandat lõiget Eh, kus kutsutakse üles komisjoni välja töötama eh, direktiivi liberis-, turgude liberaliseerimise ja omandisuhete eraldamise kohta. ja sellest lähtudes oleme me nõustunud terve rea kompromissidega teistes küsimustes. see on väga oluline küsimus meie jaoks sest uuesti sõnastamine on läinud nii, nagu ta on läinud sest komisjon ju lubas äh, meile esitada liberaliseerimise ettepaneku. see on sama küsimus, mida esitas härra Kantšan. kas komisjonil on juba eelnõu valmis? teiseks reguleeriva asutuse kohta. kõik on nõus selles, et reguleeriv asutus on äärmiselt oluline küsimus, kuid nagu härra Hadraui ütles, äh, Euroopa reguleeriva asutuse töö on äärmiselt tähtis. Äh, selline reguleeriv asutus peaks olema mõjuvõimas, sõltumatu, omama rahalisi vahendeid oma tegevuseks, vastasel juhul ta ei saa reguleerida. kuid samas ta peab sobituma ka väga suurde ühtsesse Euroopa raudteepiirkonda ja tegutsema tõhusalt. okei okay.. Thank you, Mr Chairman. Good afternoon um,. I think I should start by, by thanking tere päevast, kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja variraportööre aga tuleb tunnistada, et ka eesistujamaa ümber olevad meeskonnad on suurt tööd teinud viimastel nädalatel kompromissteksti kallal. isegi kui me täna jõuame ühele poole kahega seitsmest punktist, siis tuleb tunnistada, et see ettevalmistav töö on ennast ikkagi ära tasunud. suur tänu kõikidele nendele meeskondadele. sest ähm, see tõesti on sillutanud teed teisel lugemisel vähemalt suvel kokkuleppele jõudmiseni, jõudmisele. ning komisjon üritab äh, oma tööga toetada nii teie komisjoni raportööri kui ka eesistuja maad, kes, nagu te teate, töötab üsna keerulises kontekstis. nõukogu ühisseisukohti polnud kerge saavutada mõni aeg tagasi ning eesistujamaal ei ole lihtne läbi suruda ka muudatusi ühisesse seisukohta härra esimees, muudatusettepanekuid on üüratult, ma arvan, et ma nüüd ükshaaval ei pea kommenteerima, aga sekretäriaat võib edastada teile üksikute muudatusettepanekute alase komisjoni seisukoha. aga nüüd üldisemad kommentaarid, kõigepealt suur tänu, et raportöör kasutas kompromissteksti, mille ta viimastel nädalatel on koostanud koos nõu-, eesistuja, nõukogu eesistujaga, eesistujaga see puudutab näiteks äh, lepingute äh, alast, alaseid punkte ning äh, seda, et tuleks rõhutada kaubavedusid raudteel. samuti tuletatakse meelde ka esimese lugemise raha, Euroopa Parlamendi prioriteete, komisjon toetab neid tugevalt, seda tegime ka esimese lugemise käigus, eesistuja oma aga pole veel suutnud nendele vastata. ja me töötame edasi selle nimel, et leida kompromissid. see puudutab näiteks ajakavade erandeid, sellest räägiti ka täna, aga me ei ole veel selles osas valmis, loomulikult äh, puudutab see ka ähm, tasusid, ERTMS-i äh, näiteks ja ETCS-i. komisjon toetab teid selles, et need kaks olulist raudtee arengu aspekti äh, vajavad rõhutamist. siis seiresüsteem, kas selles osas jõuti täna esimesel kohtumisel üsna palju edasi? teatud juhtudel teeb raportöör ettepaneku uuesti et-, välja tuua ra-, parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekud, kuigi komp-, esimesel lu-, äh, kui, kuigi esimesel kohtumisel jõuti teatud osas ka kompromissile, siis ähm, raportöör ja variraportöörid teavad, et me tegelikult toetame rohkem kompromissteksti, näiteks mis puudutab raudteega seotud teenustele juurdepääsu või komisjoni äh, äh, koos äh,, kaasatust regulatiivkoostöösse. ning härra esimees, on ka mõningad muudatusettepanekud, mille puhul me juba esimese lugemise juures ütlesime, et me ei saa neid päris toetada, võttes arvesse meie algset ettepanekut ja meie tulevasi kavatsusi. see puudutab eriti muudatusettepanekuid kolm, kaheksa, üheksa, üksteist ja neliteist. Need puudutavad lahtisidumist. komisjoni ettepanek, mis tehakse ennem aasta lõppu, ma saan teile seda nüüd kinnitada, töö käib kõigi kolme ettepaneku kallal, mis peaks ennem aasta lõppu valmis saama ning viiakse läbi ka meie mõjuhinnangud, konsultatsioonid käivad sidusrühmadega, ja konsultantidega, et see äh, dokument valmis saaks, nagu te teate, on see komisjoni strateegilises töökavas sees, et detsembriks need valmis on ning äh, transpordi ja mobiilsuse peadirektoraat on tõesti pühendunud nende dokumentide koostamisele. aga need artiklid, need muudatusettepanekud, mis lähevad kaugemale lahtisidumise asjus, siis ma palun teid, et te ei võtaks neid vastu ning jääksite lihtsalt selle üldise järelvaatamisklausli juurde, millest räägivad praegu raportöör ja nõukogu eesistuja. peamistes küsimustes lahtisidumise alal ning regulatiivameti puhul ei ole ülevaatamisklauslid mõlemalt poolt veel identsed, aga mõlemad võivad olla heaks aluseks poliitilisele kompromissile institutsioonide vahel ning me tõesti töötame ka selle nimel, et aidata teid selles, et jõutakse nendes küsimustes ka kompromissile, suur tänu! suur tänu, härra Pakee, kas te teate, kas Vaiti saarel on erand või mitte? ei, ma ei tea, aga ma kontrollin seda. suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas mai, see on juba paika pandud. hääletatakse komisjonis kahekümne esimesel mail, täiskogul on see küsimus kaheteistkümnendal juulil raportöör, kas te soovite midagi lisada? lihtsalt üks täpsustus äh, riikliku regulatiivameti asjus, võib-olla ma unustasin seda mainida oma algses ettekandes. nõukogu ei soovinud alguses isegi sõnada, kasutada sõna regula-, regulaatorite võrgustik. niisiis, me oleme palju edasi jõudnud, see võrgustiku sõna on nüüd seal sees aga Euroopa Regulatiivametist oleme veel kaugel, töötame selle kallal. artikkel seitse, kordan üle, me oleme jäänud enda algsele seisukohale kindlaks. nõukogu sõnastus ei lähe piisavalt kaugele ja ka siin loodan ma, et me jõuame ühe, ühisele positsioonile, mis Ehm, selgitab äh, seda problemaatikat ning äh, ootame ka komisjoni dokumente enne aasta lõppu. suur tänu, proua Sarekjani! loodetavasti läbirääkimised jätkuvad viljakalt. järgmine päevakorrapunkt. loomade kaitse vedamise ajal muudatusettepanekute läbivaatamine. härra De Grandes Pascal on raportöör. palun! Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, antes de nada, quiero agradecer el que se haya accedido a mi petición de que la votación suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin ma teid tänada selle eest, et te nõustusite minu sooviavaldusega, et me homme selle dokumendi üle ei hääleta, vaid hääletame seitsmendal mail. seda seepärast, et variraportööridega kohtumisel otsustasime me, et meil on endiselt vaja aega läbirääkimisteks, leppimaks põhimõtteliselt kõikides aspektides veel kokku. loomulikult, kui me kokku leppida ei suuda, peab asja otsustama hääletuskomisjonis. kui te lahkude, lahkute, siis lahkuge vaikselt, palun. see on oluline teema. seega olge vaiksed ja viisakad raportööri vastu. meil oleks sellest kõigist kõigil kasu. vabandust, härra De Grandes, palun. suur tänu, härra esimees, abi eest. ma juba ütlesin, et öö, ähm, hääletuse edasilükkamine võimaldab variraportööridega veel läbi rääkida. loomulikult oleme valmis kõnelema ka kõikidega, kes on esitanud muudatusettepanekuid ma soovin saavutada, kui mitte täielikku konsensust, siis äh, oleks vaja lahti saada peamistest erimeelsustest. me oleme kokku pannud viis kompromissi ning äh, kolleeg minu soovil koostas veel kaks kompromissettepanekut. mina raportöörina soovin jõuda võimalikult ulatuslikule kokkuleppele ja vastuolulised küsimused võiks hoopis välja võtta. kõigepealt, peamised erimeelsused on, keerlevad tegelikult ühe punkti ümber, see kuulus kaheksa tundi. võib-olla ongi see selline kriitiline küsimus ja me peame lõpuks lihtsalt hääletama selle üle, aga mul on paar märkust selle küsimuse kohta selle vastuolulise teema kohta siis. põllumajandus, põllumajandusstatistika võib-olla selgitab ka neid eri, erisusi ja selle põhjal saame me võib-olla nende, need ka lahendada. suur osa loomatranspordist ei kesta kaheksa tundi ainult, ainult kolmkümmend seitse protsenti loomade transpordist kestab üle kaheksa tunni või vähemalt kaheksa tundi. seega see ei puuduta sadat protsenti trans-, loomade transpordist, kaugel sellest. me peaksime olema teadlikud ka sellest, et ainult nelikümmend protsenti transporditud loomadest lõpuks ka tapetakse. kuuskümmend protsenti loomadest äh, nuumatakse näiteks loomulikult ei saa äh, siin siis rääkida ainult äh, sellest, et loomad, äh, loomad tapetakse. variraportööridega kohtumisel hiljuti rääkisime ka sellest, et me peaksime olema järjekindlad või kas tuleks teha siin nüüd vahet selle vahel, kui loomi transporditakse tapmise eesmärgil ja kas neid siis peaks erinevalt kohelema ko,, koheldama nendest loomadest, keda transporditakse nuumamise eesmärgil? ma ei soovi siin kedagi solvata, härra esimees. ma lihtsalt väljendan oma arvamust. loomade heaolu küsimuses oleme me kõik ühel meelel, aga siin on ka teised huvid mängus ja me ei tohiks siin peljata oma komisjonis neid teisi huvisid neid teatud riikide puhul, kes soovivad näiteks külmutatud liha müüa või riik, kui teatud riigid soovivad elusloomi müüa. Holland või Taani näiteks transpordivad loomi suuresti nuumamiseks. ja me ei tohiks siin silma kinni pigistada, see oleks liiga küüniline võtame näiteks see kolmkümmend miljonit siga, väga oluline loom, keda transporditakse. kakskümmend miljonit nendest on kas Hollandist või Taanist ehk siis kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse protsenti kogu sigade arvust. samas tuleb silmas pidada ka seda, et eksport, eksport toimub ainult põrsaste puhul, keda veetakse nuumamiseks teistesse riikidesse ehk siis neid ei transpordita tapmise eesmärgil. seega meil on siin erinevused ja väga hea on see, et me oleme üksteise vastu ausad ning üritame leida mingisuguse kompromissi. härra esimees, ma ei hakka siin nüüd suuri sõnu tegema või veel lõhesid tekitama meie komisjonis, aga kui vaadata need neljakümmet muudatusettepanekut, mida on senini esitatud, siis ma võin ilma igasuguste probleemideta toetada umbes kahtekümmet neist. ja variraportööride tõsiste murede puhul olen ma kindel, et kui me omavahel jätkame rääkimist, jõuame me kokkuleppele kõikides küsimustes, kui välja arvata see kaheksa tundi. ning see tuleb siin ka selgelt välja öelda. kui me ei leia sõnastust, millega kõik rahul on, siis loomulikult peame me hääletama ja demokraatlik tulemus ongi siis see, mis seal saavutatakse. samas ma ei soovi siin pooli valida, ma loomulikult toetan loomade heaolu, ma mõistan, et praegune õigustik on selline, mida on võimalik veel parandada ja ma nõustun komisjoniga selles, et uue õigustiku asemel tuleks pigem olemasolevat õiguslik, õigustikku veel paremini ellu rakendada. kui seda teha ning seda õigesti tõlgendada, siis liigume me kindlasti õiges suunas. niisiis, me peame omavahel edaspidigi rääkima, mul on väga hea meel, et te mul, minul lubasite praegu rääkida ja ma olen valmis suhtlema kolleegidega selleks, et jõuda võimalikult hea tulemuseni. seitsmendal mail, kui me probleeme lahendanud ei ole, siis nagu ma juba varem ütlesin, läbime demokraatliku hääletusprotsessi ja seeläbi saame oma erimeelsused lahendada. ja agrikomisjon, mis on juhtivkomisjon, peaks siis need probleemid ise lahendama see ei peaks olema ju niivõrd keeruline, see, see teema huvitab Euroopa kodanikke väga, täiesti õigesti, õige on see, et me siin sellega tegeleme ning me peame seda tegema ka õigesti. see on oluline ka transpordifirmadele ning meie kodanikele, suur tänu! suur tänu, De Grandes, härra Leichtfried eh, sotsiaaldemokraatide nimel! Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, Herr Berichterstatter, herzlichen Dank für die Äh, suur tänu, härra esimees. suur tänu ka raportöörile. ka senise koostöö eest. me tõesti peamistes küsimustes oleme päris kaugele jõudnud. ma arvan, et meil peaks olema võimalus kompromissile jõuda terves reas valdkondades mõningad ettepanekud siin on üksteisest vägagi erinevad, aga mis puudutab mind ja minu fraktsiooni, siis tuleb tunnistada, et see kaheksa tunni probleem on kriitilise tähtsusega. see saab olema otsustava tähtsusega selles, kas me hääletame raporti poolt või vastu ma üritan seda selgitada rahumeelselt, ilma emotsioonideta. sageli on enamus rahvasaadikutest selliste asjade poolt hääletanud. selline tundub olevat meie koja trend. aga kodanike esindajatena peame me mõistma, et vabaühendused näiteks saavad ju koguda väga lühikese ajaga miljon toetusallkirja. Nende allkirjade kogumise taga on ka selge põhjus. üks olulisi faktoreid, mis on minu jaoks isiklikult väga oluline, on loomade õigused, eriti mis puudutab nende tapmist. siin võib ju öelda, et tuleb, võiks kohelda erinevalt äh, neid loomi, kes lähevad tapale või neid, kes, keda hakatakse nuumama. kui nüüd aga vaadata, mis Euroopade teedel juhtub, toimub, siis tapale minevad loomad peavad liigselt kannatama see on vastuvõetamatu. ning teiseks, nüüd Austria perspektiivist rääkides peame me mõtlema ka selle üle, kuidas me kaitseme tarbijaid väärinfo eest me peame mõistma, et need küsimused on ju ka tarbijate jaoks väga tähtsad. samuti peame me rääkima sellest, nagu raportöörgi ütles, et mis mõte sellel on, et Hollandi ja Taani äh, sigu äh, transporditakse kuskile mujale üle Euroopa mina tahan, et need, nendest, et nendest tehtaks parma, parmasinki. mina tahan Taani siga. see on tegelikult äh, väärinfo andmine tarbijatele. ning tarbijad kaotavad, kaotavad ka usalduse toodete vastu. seega on mitmeid põhjusi, miks kehtestada see kaheksa tunni piirmäär Te ütlesite et, et kolmkümmend seitse protsenti transpordist ületab kaheksat tundi. ma usun seda, kui see nii on, siis seda on kolmkümmend seitse protsenti liiga palju. proua Savisaar. aitäh, härra juhataja, head kolleegid. kuna meie variraportöör ei ole kohal, siis ma püüan väga lühidalt ette kanda ka ALDE seisukohad. ja kõigepealt siis mõningad üldised mõtted selle arvamuse kohta kahtlemata on kalde jaoks eh, loomi, loomade transporti käsitlevad normid ja reeglid äärmiselt olulised, tagamaks loomade väärikat kohtlemist, ka siis, kui see on nende viimne teekond. käesolevast arvamusest ja ka agrikomisjoni raportist, eh, raporti ettepanekutest tuleb välja, et tegelikult meil on ju peamiselt kõik vajalikud normid olemas ja põhiprobleem on võib-olla ennekõike nende täitmises ja kontrollis ja siit esimene tähelepanek, et kontroll peabki olema tõhusam ja ühtne, ehk kui üle Euroopa Liidu kehtivad ühed reeglid, siis tuleb neid ka üheselt mõista ja, ja täita. teiseks, kui rääkida tapale minevatest loomadest, siis ei saa lubada sellist suhtumist, et nende eest ei ole vaja hoolitseda, kuna nad ju niikuinii lähevad tapmisele, nende suhtes võib lubada leebemad nõuete täitmist, me arvame, et sellist, nii seda me ei tohiks endale lubada ja kolmandaks ei tohiks euroopa liidus tolereerida sellist ärimudelit et kasvatame loomad siin võtame vastu siinsed põllumajandustoetused aga loomad viime tapmisele euroopa liidust välja maadesse kus kehtivad märkimisväärselt nõrgemad nõuded nii loomade kohtle kohtlemisele kui ka kui ka tapamajadele need olid siis üldised märkused ja kui rääkida nüüd alde seisukohta sellest kaheksast tunnist siis peab ütlema et ega meil on ka kahesugune seisukoht ja ega me vist ei suudagi ka selles kokku leppida. on neid kolleege, kes ütlevad, et see kaheksa tundi tuleb sisse kirjutada, on neid, kes ütlevad, et kirjutame siis vähemalt mingi mingi maksimaalse või siis maksimaalse minimaalse äh, aja et, ja võib-olla saaks kasutada selleks ka uusi tehnoloogiaid. ja teine teine pool kolleegidest on need, kes arvavad, et, et see kaheksa tunni kehtestamine ei ole praktiline ja see ei ole mõistlik, kui me võtame kas või arvesse sedagi, et, ähm, et ka osad, osasid loomasid tuleb transportida veeteed mööda üle mere, seal lihtsalt pole võimalik alati kaheksa tunniga piirduda ja see ja, ja see on see pool kolleegidest, kes arvavad, et olulisem kui see kaheksa tundi on just see, millised on nende loomade tingimused, kas nad saavad, kas nad saavad toitu, kuidas neid koheldatakse, kas neid saab juua, eh, kas nad saavad juua, nii et tegelikult meil Aldel ei ole seni veel ühest seisukohta, et kui, ma arvan ka, et meie grupp hääletab erinevalt ja, ja lõpp, eh, lõpptulemuse selle eelnõu suhtes eh, otsustab siiski hääletus aga meil ei ole ka sellist seisukohta, et kui läheb läbi üks pool, üks seisukoht, et siis me hääletame kas poolt või vastu, vaid ma arvan, et põhimõtteliselt me toetame seda, et neid, et need reeglid, et see reeglid saaks kehtestatud ja neid, neid kontrollitakse, täidetakse. aitäh. Thank you, Mr Taylor for the Greens. härra Taylor Roheliste nimel järgmisena. aitäh, esimees kõigepealt eh, ma pean vist jooma, sest ma tunnen ennast nagu hobune ja siin me räägime loomade veost ka praegu, nii et, et. niisiis. ma käisin variraportööride kohtumisel ning eh, ma hakkasin eh, praegu, peagi mõistma, et miks ma selles raportis väga paljus, paljuga nõus ei olnud. see raport äh, põhiliselt äh, käsitles transportijate vajadusi ja mitte loomade heaolu. ma, ma ei räägi siin emotsionaalselt, ma lihtsalt konstanteerin fakte ja ma arvan, et selline lähenemine selgitab üsna paljutki. Äh, raportor ütles, et minu fraktsioon äh, Äh, rohelised ei taha kokkulepet saavutada, meie oleme väga entusiastlikud selles olulises küsimuses kokkuleppe saavutamisel. ja äh, väga kahetsusväärne, et äh, jah, raportöör kiitis heaks küll mitmed muudatusettepanekud, aga kahjuks, kahjuks mitte ühtegi roheliste muudatusettepanekut. ja see, sellest on mul väga kahju. niisiis, kolleegid, me ei räägi siin telliskivide veost me räägime elavate, hingavate, tundvate olendite transpordist, olendite transpordist, kes tunnevad stressi ja valu. ma võin võib-olla asju natukene lihtsustada, aga mulle tundub, et meie kohustus, kuivõrd me oleme arenenum liik, siis on meie kohustus äh, läheneda sellele küsimusele vastutustundlikult ja minu jaoks on see eriti oluline, kuna mina olen pärit Kagu-Inglismaalt, kus on ainukene sadam Suurbritannias, kus lubatakse elusloomi eh, Euroopa mandrile eksportida. ning eh, tegemist on tõesti väga emotsionaalse teemaga ma olen seal sadamas käinud, ma olen kohtunud inimestega, kes seal kampaaniaid läbi viivad. ma olen kohtunud väga paljude vabaühenduste esindajatega, talunikega, kes neid loomi ekspordivad. ja mina tean täpselt, mida mina asjast arvan. ning seetõttu ma toetasin ka seda kirjalikku avaldust kaheksa tunni piiri kehtestamise kohta, sest roheliste jaoks on see punane joon aga näib, et me selle kaheksa tunni küsimuses kokkulepet ei saavuta. aga mina tahaksin rõhutada, et rohelised on igatahes valmis tegema koostööd selleks, et see kokkulepe saavutataks ning ma tõesti loodan, et raportöör äh, tuleb välja mõne uue kompromissmuudatusettepanekuga, mis äh, tõesti arvestavad sellega, et me ei räägi siin mingitest elututest asjadest, me räägime loomadest ja me räägime sellest, et neid tuleb äh, transportida nii kui vähe kui võimalik ja neile äh, transpordi käigus niivõrd vähe kahju tekitada kui võimalik niisiis ma tõesti loodan ja ma ega pikemalt enam ei räägi, ma, ma tõesti loodan, et raportöör suudab välja tulla uute mõtetega mis arvestavad ka meie prioriteetidega ja ma ütlen teile, paljud inimesed Euroopa Liidus tunnevad samamoodi. proua Foster ECR fraktsiooni nimel. aitäh. ja vabandust, et ma arutelu alguseks kohale ei jõudnud, sest meie ajakava on muutunud. härra Van Domen on meie variraportöör ja ma ütleksin tema nimel, et enamik muudatusettepanekuid on sellised, mis on meile vastuvõetavad, aga äh, mina olen pärit Ühendkuningriigist ja ma olen ka Loomakaitse Seltsi asepresident ja me oleme sellel teemal arutanud juba üle kümne aasta. Äh, mõned kolleegid siin äh, on äh, Äh, olnud nendes komisjonides, kus me oleme seda teemat arutanud. me oleme rääkinud siin loomade transportijate kohustustest ja, ja kõigest muust. nagu kolleeg, äh, kes äh, rohelisi esindab, toetasin ka mina seda kaheksa tunni piiri kestestamist, aga loomulikult Ühendkuningriigis Ehm, Ühendkuningriik on üsna suur eh, piirkond eh, ja eh, võib-olla näiteks kui mõnelt saarelt tuuakse loomi mandri, mandriosale, siis võib see ajapiir pikemaks minna. nii et, et ma arvan, et meil võib-olla peaks olema mingid erandid siiski sellele kaheksale tunnile. ja ma arvan, et eelkõnelejal oli täiesti õigus, kui ta ütles, et üheks suuremaks Äh, probleemiks on see, et äh, meil on väga palju reegleid äh, tapamajade kohta ja nüüd meil on liiga vähe tapamajasid järel ja seetõttu me peame loomi väga pikki ähm, vahemaid mööda transportima selleks, et neid üldse tapamajja viia. nii et, et me peaksime siis võib-olla ümber mõtlema selle, et kus ja kuidas me neid loomi täpselt tapame. me ju vajame kvaliteetset liha, see on see, millest, asi, millest me räägime nii et, et ma arvan, et üks äh, suur küsimus äh, minu, äh, väga tõsine on minu arvates hobuste transportimine näiteks Ida-Euroopast Sitsiiliasse. nii et, et mina arvan, et me peaksime pöörama tähelepanu sellele, et loomade tapmine toimuks lähemal sellele kohale, kus nad on kasvanud ja ma arvan, et me peame selle raportiga saatma väga tugeva sõnumi, me peame äh, loomade eest hoolitsema, kui loomi transporditakse. Äh, jah, me peame arvestama loomade tunnetega, aga me ei tohi ära unustada, et loomade transport on ka äri ja me peame leidma siin tasakaalu. aitäh ja härra Pahh! aitäh! kõigepealt kõigepealt eh, tahaksin ma tänada raportööri selle eh, raporti eest. tahaksin teda tänada tehtud töö eest, mitmes punktis me saame teda toetada, eriti selles osas, mis eh, puudutab aruandlusmehhanismide harmoniseerimist ja transportijate ja juhtide koolitamist. ma arvan, et selles valdkonnas on palju võimalik paremaks teha samuti liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et äh, kontrollid ja inspektsioonid tõepoolest ka läbi viiakse. ma arvan, et äh, äh, kolleegid keskendusid väga palju just nimelt transpordi aspektile ja eriti emotsionaalseks ei läinud me ei rääkinud eriti palju loomade õigustest, aga ma arvan, et selles vallas võiksime meile, me seada ka üsna kõrgeid sihte loomade heaolu transpordi käigus on midagi sellist, mis puudutab mitte üksnes tarbijaid, mitte ini-, mitte ainult neid inimesi, kes äh, sellisel transpordil silma peal hoiavad, vaid see puudutab äh, tegelikult kõiki põllumajandusspetsialiste ma arvan, et loomade transport äh, ja nende tapmine peaks toimuma lokaalselt, selleks et tagada äh, liha parim kvaliteet. ei tohi loomi korraga transportida mingi kakskümmend neli tundi, selleks et neid siis lõpuks tappa kuskil kaugel sellest paigast, kus nad kasvasid. niisiis, nagu ma ütlesin, on äärmiselt oluline, et me leiaksime õige tasakaalu ühelt poolt siis majanduslike huvide vahel ja teiselt poolt loomade heaolu vahel ma loodan, et variraportööridega toimuvate arutelude käigus me just keskendumegi sellele aspektile, aitäh. aitäh, härra Benjon. jah, kuskil viisteist aastat tagasi ma võitlesin selle eest, et äh, praegused reeglid kehtestatakse ja läks mitu aastat aega, enne kui need reeglid kehtestati Äh, ja tollal väga paljud inimesed äh, tahtsid isegi äh, Ühendkuningriigis ekspordikeeldu kehtestada. ja ma arvan, et me peame asjadele lähenema ratsionaalselt me peame lähenema asjadele praktiliselt, sellepärast et kui me oleksime tollal avaliku arvamusega kaasa läinud, siis Äh, oleks võinud äh, olla täiesti normaalne, et viisteist tundi loomi mööda maanteed ühest äh, Suurbritannia otsast teise veetakse, aga samas näiteks ei oleks võinud neid Põhja-Iirimaalt Iiri Vabariiki viia, nii et, et me peame siin olema ettevaatlikud. ma Äh, tahtsin äh, siin juhtida tähelepanu ka saartele, seal, äh, sinna jõudmine tihtipeale võtab aega kaksteist tundi ja samuti nende laevade seisund ja transpordimeetodid, mida seal kasutatakse, on minu meelest olulised ja mitte see, kui kaua sellel laeval kulub ühe, ühe saareni jõudmisele Eh, sest et eh, kui, eh, kui loomi transporditakse niimoodi, et neile võimaldatakse ka puh-, puhkust, siis siis võib-olla ei peaks siin aega arvestama, aga kui me seame selle kaheksa tunni piiri, siis meil tekivad tõesti väga tõsised probleeme, vähemalt Shetlandil ja Orkneys, nendel saartel ei oleks võimalik loomi enam transportida. ning mis puudutab äh, seadust äh, tapamajade kohta, siis see seadus on praeguse olukorra põhjustanud. me oleme esitanud mõned muudatusettepanekud, äh, mis puudutavad nende sõnade tapmiseks transport kõrvaldamist. kui me kehtestame samad piirangud nendele loomadele, keda ühest karjamaalt, ühest karjamaalt teise viiakse, ja Põhja-Euroopas on seda tehtud juba tuhandeid aastaid ja see lihtsalt on vajalik, sellepärast et äh, loomi lihtsalt ei saa äh, näiteks Šotimaa põhjaosas talvel teatud karjamaadel karjatada, nii et, et nad tuuakse Inglismaale karjamaadele ja Skandinaavias toimub sama asi. lihtsalt äh, ei eh, saa eh, looma kogu aeg ühel ja samal karjamaal karjatada, sellepärast et looma kasvatamine kestab aastaid. Eh, ja kui selline loomade transport ära keelatakse, siis võib juhtuda, et Euroopa põhjapoolsemates piirkondades põllumajandusega enam tegeleda ei saagi. nii et, et me peame siin olema mõistlikud. me peame vaatama, mis on need asjad, mis võimaldavad transpordi kvaliteeti parandada ja mitte kehtestama siin mingeid absoluutseid piiranguid. ja seetõttu ma toetasin seda kaheksa tundi, eh, tunnist piiri päeva kohta eh, puhkeaegadega, tegin seda siis eh, mõned aastad tagasi Äh, aga äh, samuti, mis puudutab näiteks loomade transpordi areng, äh, aretuseks, siis see, see tegevus on rahvusvaheline ja kui me kehtestame sellised piirangud, siis Euroopa lihtsalt jääb sellest aretusest kõrvale ja niimoodi võivad me, meie, meie loomade kvaliteet pikapeale halveneda nii et, et minu meelest oluline on just parandada loomade transporditingimusi, näiteks kas või autojuhtide koolitust äh,, Äh, õpetada neile, kuidas mõõta temperatuuri sõidukites või, või mida iganes. aga ma olen kuulnud ka väga paljusid selliseid äh, halbu soovitusi, nagu kas või see absoluutse kaheksa tunni reegli kehtestamine. Äh, proua Lichtenberger mulle näib, et ei ole mingit vastuolu ühelt poolt transporditingimuste parandamise vahel ja transpordi aja vähendamise vahel. mõlemat on vaja, kui me tahame loomade heaolusse tõsiselt suhtuda. ja sellest ma tegelikult tahaksingi kõnelda. mis puudutab transporditingimusi, siis me siin räägime seirest ja infrastruktuurist, mis selleks vajalik on infrastruktuur näiteks Alpides, näiteks Brenneri eh, kiirteel on eh, ehitatud konkreetsed sööt-, söödajaamad, kus siis loomad saab maha laadida ja kus neid saab sööta, kus loomad saavad puhata. mitte ükski loomade vedajatest aga tegelikult ei kasutanud neid söödajaamu ja nad äh, kasutasid äh, ka teisi, teisi teid, kus ei toimunud kontrolli ja kus ei olnud ka mingeid söödajaamu. loomulikult nende söödajaamade kasutamise eest tuli maksta. nii et, et äh, äh nii et, et see on üks probleem, me peame hoolitsema sellega, selle eest, et kui loomi transporditakse, siis neid ka toidetakse, et nad saavad vett. see on tõhus lähenemine aga äh, samas me peame arvestama ka üldiste reeglitega, mis transpordi osas kehtivad, transpordi aja osas. Äh, siin mainiti, et mõnedes Euroopa piirkondades on võib-olla vähem tapamajasid, aga on ka piirkondi, kus on nõndanimetatud mobiilsed tapamajad. Äh, ma räägin siin suur, suurtest veoautodest, mis on siis nende tapaseadmetega varustatud. väiketalunikud võiksid ju selliseid kasutada nii et, et äh, võib-olla see on üks äh, asi, mida peaks kaaluma ja kui, äh, kui me selliseid äh, mobiilseid tapamajasid kasutame, siis me võiksime ju transporti üldse vältida. ning kui me selles küsimuses survet avaldame, siis ma arvan, on meil võimalus ka loomade transporti üldiselt parandada. loomi transporditakse liiga palju. seda tehakse majanduslikel põhjustel aga jutt käib ju ometigi elusolenditest ja me peame kasutama ka teisi kriteeriume kui puhtmajanduslikud. ka mina võtan nüüd lühidalt sõna. siin räägiti määrusest, mis puudutab tapamajasid näib, et tegemist on äh, teemaga, mis on loomade transpordiga seotud. mina olen üks nendest inimestest, kes leiab, et loomi tuleb tappa võimalikult lähedal nende kasvatamiskohale ja kui see tähendab, et tuleb ehitada tapamajasid juurde, siis äh, no hästi. Äh, ma ei, ma ei usu, et kui tapamaja on olemas, siis inimesed tahaksid loomi endiselt transportida aga kui tahavad, no siis tekivad probleemid. mina omaenda kodupiirkonna kohta võin öelda, et eh, mõnikord need määrused, mis tapamajade kohta kehtivad, eh, põhjustavad loomadele suuremaid eh, kannatusi kui varem. tooksin ühe näite kui loom jõuab vigastatuna tapamajja, mitte haigena, vaid vigastatuna, siis teda ei saa tappa enne, kui loomaarst ütleb, et ta on terve tapmiseks niisiis, siis tuleb kõigepealt hakata otsima loomaarsti ja samas loom vaevleb. ja see loom niikuinii tapetakse ära, aga määrus praegusel kujul ütleb, kõigepealt peab loomaarst looma terveks kuulutama ja siis saab ta tappa ma saan aru, kui niimoodi käitutakse haige looma puhul, et selline haige loom ei tohiks toiduahelasse sattuda, aga näiteks loom, kes on lihtsalt jalga vigastanud ja seda looma ei saa tappa, no selline süsteem on minu jaoks lihtsalt tobe. veel, eh, mina toetan seda kaheksa tunni reeglit eh, kuigi see tekitab mulle suurt frustratsiooni ma olen siin parlamendis olnud juba üle kahekümne aasta ja selle aja jooksul me oleme üritanud midagi ette võtta elusloomade transpordi vallas ja ausalt öelda me ei ole suutnud midagi suurt ära teha. ja, ja mitte võib-olla äh, nende määruste pärast, mis meil on, vaid äh, võib-olla me ei ole suutnud midagi ära teha just sellepärast, et neid määrusi ei jõustata äh, meil on selline lihtsalt selline minnalaskmise meeleolu mõne, mõnede veofirmade puhul. aga nagu härra Taylor ütles ja härra Benjon teab ka, et Ühendkuningriigis on see väga oluline teema, kõige rohkem äh, kirju me saame just nimelt loomade heaolu teemal, ma ei tea, kas see peegeldab äh, Briti ühiskonda või ei, ma ei hakka seda kommenteerima, aga fakt see on. ning äh, seetõttu see teema nii palju emotsioone tekitabki Briti saadikute hulgas. ma äh, olen nõus äh, äh, raportööri soovitusega, et hääletus lükatakse edasi selleks, et me üritaksime mingi kokkuleppele jõuda. ja ma olen samuti nõus, et kui me seitsmendaks maiks kokkuleppele ei ole jõudnud, siis läheme lihtsalt hääletusele ja vaatame, mis välja tuleb Äh, äh, iroonia on selles, et ma olin põllumajanduskomisjonis asendusliige ja kui ase-, põllumajanduskomisjon veel selle teemani jõuab, siis jumal teab, mis juhtub sellepärast, et kui on mingi komisjon, kellel erahuvid kaalul on, siis see komisjon on just põllumajanduskomisjon nii et, et eks me näis, eks näis, mida me saame teha, ma saan ainult paluda, et raportöör ja variraportöörid teeksid koostööd nii palju kui võimalik, selleks, et saavutada kompromisse ja kui see ei õnnestu, eks siis lihtsalt hääletame ja vaatame, mis saab. Äh, Sanko peadirektoraadist on ka keegi kohal või ei ja kes sealt kohal täpselt on? härra Tšavinelli vist, äh, sest mm, proua Norgun peaks natukene teistsugune välja nägema. jah, äh, härra Tšavinelli, palun äh, <clears throat> Buongiorno. tere, jah, ma olen tõesti härra Giavinelli ja vastutan loomade heaolu eest eh, Sanko peadirektoraadis. kõigepealt tahaksin teie komisjoni tänada selle eest, et te eh, loomade kaitsega transpordi ajal tegelete ja tahaksin tänada teid nende sõnavõttude eest. mis puudutab komisjoni, siis me jälgime väga tähelepanelikult seda, mida parlament teeb. ja samuti jälgime väga tähelepanelikult nõukogus toimuvat ma tahaksin rõhutada, et komisjoni jaoks on äärmiselt oluline äh, äh, selle transportimise määruse jõustamise parandamine. mis puudutab andmeid, siis äh, loomulikult loomade transport on Euroopas väga oluline ning loomade transport on pidevalt kasvanud alates kahe tuhande viiendast aastast, vähemalt komisjoni andmed näitavad seda seetõttu on väga oluline, et loomi tõesti transporditakse ähm, äh, normaalsetes tingimustes, äh, tingimustes, äh, mida Euroopa kodanikud soovivad kuulasin siin neid arutelusid täna kaheksa tunni teemal, mis puudutab komisjoni seisukohta, siis komisjoni seisukoht on kooskõlas äh, raporti seisukohaga. me ei ürita määrust muuta hetkel. me ei taha muuta transpordi aega, aga me tahaksime äh, teha ettepanekuid, mis puudutavad satelliitnavigatsiooniseadmete kasutamise optimeerimist ja samuti tahaksime parandada andmete kogumist eh, just nimelt liikmesriikide inspektsioonide osas. Need on meie lühiajalised eesmärgid. ning loomulikult teeme selles vallas liikmesriikidega koostööd. samuti hindame me ka eh, ettepanekuid, mida Euroopa Parlament selles suunas teeb. samuti vaatame väga hoolikalt äh, läbi võimalused bürokraatia vähendamiseks äh, sellepärast, et ja näiteks kui me võtame kasutusele uue elektroonilise jälgimistehnoloogia, siis siin on üks võimalus selleks. nii et, et äh, see oleks siis komisjoni seisukord ja tahaksin teid veel kord tänada tehtud töö eest. aitäh ja kas härra de Grandes Pascal soovib midagi lisada? aitäh aitäh, härra Simson. aitäh, Brian. ma teen väga lühidalt. ma üritan võtta kokku need seisukohad, mis erinevatel kolleegidel on. Äh, ma arvan, et me kõik äh, toetame loomade heaolu. ma ei saa öelda, et keegi oleks selle vastu teiseks, me peame vaatama tegelikkust. kuidas me saame loomade heaolu parandada sel ajal, kui loomi transporditakse? ei oleks õige koostada arvamus, mis käsitleb muid teemasid peale transpordi ning kõige olulisem element loomulikult äh, ja see on oluline sellepärast, et meie oleme ju transpordikomisjon, nii et me peame sellele probleemile lähenema transpordi aspektist ja vaatama, millised on kõige paremad lahendused. ma tahaksin rõhutada, et äh, variraportööridega kõneldes ja teiega, härra Taylor, kõneldes Äh, ei olnud meil ju mingeid lahkarvamusi, välja arvatud see kaheksa tunni reegel. ja siin me võib-olla leiame mõne kompromissi äh, või võib-olla ei leia ka, aga ma arvan, et kõigis teistes punktides me suudame leida küll sellise sõnastuse, mis on kõigile vastuvõetav mind süüdistati selles, et ma ei ole pööranud tähelepanu teie esitatud muudatusettepanekutele. Äh, jah, teatud mõttes on see õige, aga ma äh, olen üritanud teie muudatusettepanekud äh, panna oma kompromissmuudatusettepanekutesse ja ma arvan, et minu äh, koostatud tekst peegeldab ka mõningate teie muudatusettepanekute vaimu, aga kui te tahate täiendavaid muudatusettepanekuid äh, esitada, siis mul ei ole mitte midagi selle vastu. ma arvan, et me ei pea olema liiga radikaalsed, me ei suuda kõiki probleeme lahendada. siin on liiga paljud huvid mängus ja äh, nende huvidega me peame arvestama ja äh, tihtipeale need huvid äh, vastanduvad teineteisele. ning samuti tuleb teha vahet, kas on jutuks maanteetransport või meretransport ja, ja kui pikad on need vahemaad, mida mööda loomi transporditakse Äh, näiteks äh, sada aastat tagasi Hispaanias transporti elus kilpkonni. ja ma ei tee nalja. me peame leidma sellise lahenduse, mis ei ole küll täiuslik, aga vähemalt äh, arvestab võimalikult paljude seisukohtadega ja, ja kõigi nende teguritega, mis loomade transporti mõjutavad äh, meie ei ole siin juhtkomisjon, põllumajanduskomisjon on juhtkomisjon ja nemad on jõudnud juba üsna mõistliku äh, tekstini. nagu ma ütlesin, äh, kolleegid, me peame äh, jah, see kaheksa tunni reegel on oluline ja me peame sellega tegelema, aga me ei tohi sellest teha mingit punast joont. vahepeal on loomi vaja transportida kauem, selleks on legitiimsed põhjused ning võib-olla me lõpuks siiski leiame sellise sõnastuse, mis kõigile kolleegidele on vastuvõetav, aga kui ei, siis nagu te ütlesite, härra esimees, me lihtsalt peame hääletama. härra esimees, mina luban, et mina jätkan äh, töö tegemist variraportööridega ja muudatusettepanekute esindajatega ja loomulikult ka teiega, härra esimees, sellepärast et ka äh, Teil on õigus ju öö, äh, oma seisukoht välja öelda, ma olen kuulanud ära teie märkused, kuulasin ära kõikide märkused, panin need kirja. ja kuigi meie seisukohad on äh, erinevad, ei ole nad siiski nii väga öö, äh, erinevad ma ei taha rohkem kõnelda, aga kõnelemine on oluline, me peame üksteisega kõnelema, sest ma olen kindel, et kui me seda teeme, siis väga palju nendest eh, seisukohtadest, mis saadikutel on, probleemidest, mis neil on, leiavad lahenduse niisiis ma loodan, et me jätkame eh, viljakat koostööd ja meie seisukohad lähenevad, aitäh! aitäh, härra De Grandes, paneme siis hääletuse kuupäevaks seitsmenda mai ja siis on meil veel paar nädalat aega, et eh, saavutada kokkulepe, kui see võimalik on ja nagu ma ütlesin, kui ei ole võimalik, siis me lihtsalt hääletame ja vaatame, mis saab. igatahes raportöör ja variraportöörid peavad siis üritama kokkulepet saavutada niisiis aitäh ja järgmise päevakorrapunktina on meil Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika Atlandi ookeani piirkonna jaoks. proua Tikau on raportöör, kas me teame, kus ta on? jah. ta peaks varsti tulema mulle öeldakse, et kuskil kahe minuti pärast proua Tikau on kohale tulnud, ilmselt kiirustades jooksis kohale kuskilt. me päevakorrapunkt on Atlandi ookeani piirkonna käsitlev Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika strateegia. Silvia, sõna on sul. suur tänu, esimees, ma vabandan, et hilinesin aga ma pidin osalema ITRE komisjoni koosolekul. ma kõigepealt tahan tänada sekretariaati ja kõiki neid kolleege, kes on meid toetanud selle arvamuse koostamise ajal ma tahan lühidalt tutvustada selle arvamuse mõningaid aspekte. kõigepealt on minu arvates äärmiselt oluline, et me julgustame komisjoni heaks kiitma kahe tuhande kolmanda aasta lõpuks vastu Atlandi ookeani strateegia tegevuskava, mis sisaldaksid juhtprojekte, mis on olulised kõikide sidusrühmade ja partnerite jaoks selles piirkonnas. arvamuses me rõhutame ka olulisust edasi arendada välismõõded Atlandi merestrateegias ning kutsume üles äh, meie Atlandi-üleseid partnereid äh, Atlandi-ülese foorumile, kui see vajalikuks osutub. ja me usume, et mitmeliigilise ja hästi tegutseva transpordivõrgustiku väljatöötamine Atlandi ookeani piirkonnas on hädavajalik ja ta peaks keskenduma nii põhja-lõuna suunal kui ka ida-lääne suunal. ja need aspektid peaksid olema ka hästi kajastatud tulevastes TNT eh, dokumentides ja teistes mehhanismides. samuti leiame, et erilist tähelepanu tuleks pöörata ühendustele sadamate ja siseveekogude vahel, laevandusteede vahel, et kogu see piirkond saaks kasu eh, merekaubavedudest me mõistame, kui oluline on edasi arendada kaubavedusid ka Atlandil ja kui olulised on gaasi- ja naftaterminalid ja kui tähtsad on mitmeliigiliste vedude alased kokkulepped. me rõhutame ka äh, lähimerevedude mahu suurendamist Atlandi ookeanil ja kutsume üles Atlandi äärsete riikide ametiasutusi sõlmima vastastikuse memorandumeid, et lähimerevedude alases koostöös tõhustama laevaseiresüsteemide ja andmevahetuslepingute sõlmimist. kutsume üles võitlusele piiriülese kuritegevusega, salakaubaveoga ja samuti rõhutame, kui tähtis on, on Äh, edendada Euroopa satelliitnavigatsiooniprogramme EGNOS ja Galileod selleks, et tagada otsingu- ja päästeteenistuse tugisüsteemide töötamine Atlandi ookeanil. Äh, samuti rõhutame, kui tähtis on edendada kõrgetasemelist turismi, jätkusuutlikku turismi ja lõpetuseks rõhutan vajadust edasi arendada Atlandi piirkonna olulisemaid valdkondi, meretransport, kalandus, vesiviljelus, turism, äh, mereenergia kasutamine, äh, energiaallikate mitmekesistamine, energia tarned Euroopas. kahjuks komisjoni teatis ei ole nii täpne, kui me oleks oodanud taoliselt strateegiadokumendilt ja seda põhjusel, et äh, sellega ei kaasne tegevuskava ja seetõttu me palusime komisjonil koostama kahe tuhande kolmanda aasta aasta lõpuks äh, korraliku tegevuskava, mis sisaldaks ja hõlmaks kõiki piirkondlikke partnereid ja mis aitaks kaasa selle piirkonna arengule äh, transpordi ja turismi valdkonnas. sellega ma piirdun. rahvapartei nimel härra Tekstja suur tänu, esimees. kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda äh, proua Tikaud suurepärase töö puhul ja tegelikult äh, kõikide nende teemade kallal, mida meie komisjon on käsitlenud. me seisame silmitsi finants- ja majanduskriisiga ja peame otsima selliseid lahendusi, mis elavdavad meie majandust ja majanduskasvu. komisjon on esitanud töökohtade suurendamise tegevuspaketi ja seeläbi on öelnud, et liikmesriigid peavad kohandama ka oma poliitikaid ja viima kooskõlla äh, rohelise majanduse põhimõtetega. me ei tohiks unustada neid aspekte, Äh, kui me äh, räägime äh, nii-öelda merendusest ja nii-öelda sinisest majandusest. ja siinjuures tooksin välja mõningad olulisemad aspektid. kõigepealt olen tänulik selle eest, et te mainisite ka merekiirteid ja nendele antavat abi kahjuks ei ole need kaasatud Euroopa ühendamise rahastuga ja tulevaste transpordivõrgustikega. samas lisaksin, kui oluline on üritada tõsta äh, mereerialade atraktiivsust, merenduserialade atraktiivsust. meil on vaja äh, muuta see atraktiivsed noortele, et suurendada noorte tööhõivet Atlandi piirkonna puhul tuleb arvestada ka erinevate tasanditega. meil on vaja seda tegevuskava niipea kui võimalik. rahastamise küsimuses nõustun sellega, mis, mida öeldi, meil on vaja ka äh, Atlandi riikide jaoks struktuurifondidest toetust ja seda peab arvestama ka tulevaste mitmeaastaste tegevuskavade koostamisel. ja nüüd Atlandi strateegia välismõõde kuuskümmend protsenti nendest äh, erimajandusvööndidest, mida ma mainisin, asuvadki äärepoolsematel aladel. me räägime väga suurest piirkonnast, suure pindalaga piirkonnast ja kui me mõtleme nende piirkondade peale, siis me peame mõtlema ka uute võimaluste peale, näiteks mereenergia kasutamine, võitlus kliimamuutuste vastu ja teiste aspektide peale. ja lõpetuseks, kui me räägime õhu- ja meretranspordist, siis need transpordivaldkonnad on olulised ka territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks ja selles osas tahaksin teha muudatusettepaneku ja hea meelega Äh, istuksin koos raportööri ja variraportööridega koos maha, et välja kujundada korralik strateegia. proua Maisner. suur tänu, esimees. proua Bilbao ei ole kohal, sest äh, tema jaoks on see äärmiselt oluline teema, kuid ma hea meelega võtan sõna. ma tahan kõigepealt tänada proua Tikaud, kes on alati väga põhjalik äh, oma teemade käsitlemisel, see on igati kiitust vääriv mainitud aspektide kohta, need on kõik õiged, kuid üks asi jäi mainimata, õhutransport. kui me räägime üle-euroopalistest transpordivõrkudest, me sageli unustame õhutransporti, sest see on midagi suuremat kui Euroopa, kui me räägime Atlandi ookeanist, kui me räägime sadamate kasutamist, sisemaa ühendustest äh,, lähimerevedudest, aga me ei tohi unustada ka ühtset Euroopa taevast ja võib-olla ka äh, seda tuleks mainida ja tegelikult ka eelkõneleja rõhutas seda. Äh, mitmed aspektid on head, kui me räägime andmevahetuslepingutest näiteks või äh, merel tekivate raskustega võitlemisest. artiklid seitse, kaheksa ja üheksa äh, kõik koos tegelikult hõlmavad integreeritud merenduspoliitikat ja Brian Simson teab, kui see oluline on, kui see toob kokku erinevad tegevusvaldkonnad, sektorid, merenduspiirkonnad, Balti mere piirkonnad, äh, Vahemere piirkonna kui ka Atlandi piirkonnas on mm, majandus- ja merendussektor kasvanud kiiresti ja mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid omavad Atlandi ookeaniga piiri ja ka äh, edendavad merenduserialadel äh, koolitamist. jah, mõned ütlevad, et merenduseriala tuleks hõlmata, kuid minu arust see kuul, ei kuulu sellesse koolindusala. me peaksime arvestama ka meretranspordi strateegiaga. Äh, see on tegelikult väga hea arvamus minu arvates ma ei tea, milliseid äh, täiendusi proua Bilbao tahaks teha, kuid äh, me oleme nõus toetama seda, mis praegu kirjas on. härra Taylor, tänan, esimees. meie leiame, et tegemist on suurepärase arvamusega ja meil on eriti hea meel näha sellest äh, piiriülese kooskõla elemente, sadamate vahelisi ühendusi ja ühendusi ähm, siseveekogudega kui me räägime selles, millised tegurid edendavad majanduslikku sotsiaalset kasvu, siis jätkusuutliku, vastutustundliku, kvaliteetse turismitoote arendamine on oluline. ning äh, Atlandi ookeani strateegia tegevuskava on samuti suurepärane mõte ja Atlandi piirkonna muutmine äh, puhta laevanduse ning ohutu ja turvalise merenduse näidepiiskonnaks on samuti suurepärane eesmärk ja me kõiki neid toetame. meil on võib-olla veel paar omapoolset ettepanekut välja pakkuda, kuid me loodame, et me saame need esitada siis, kui me jõuame meie eduka lõppfaasini. proua Foster. tänan esimees, suur tänu proua Tikaule ta äh, on suutnud kaasata oma arvamusse väga palju aspekte. ma nõustun proua Maisneriga, et tuleb mõelda ka lennundusvaldkonna peale, sest äh, äh Prodikao mainis EGNOS-it ja satelliitnavigatsioonis programme ja see kõik haakub omavahel ja me toetame seda igati. kuid üldiselt, nagu ka kolleegid ütlesid äh,, on veel mõningad aspektid, millega ma nõustun ja ja ECR tänab proua Tikaud siin tehtud töö eest. proua Bilbao, ma vabandan, aga me alustasime varem ja me ei saanud oodata teid. aga nüüd, kui te olete kohal, võite sõna võtta. suur tänu, esimees, ma olin teisel, teises komisjonis, mul oli seal teine raport ja ma arvasin, et mul jääb piisavalt aega. kõigepealt ma tänan proua Tikaud selle raporti eest ja tahan lühidalt lisada, et tema arvamuse projekt, raport keskendub äh, väga palju sadamatele ja sadamate tegevuse täiustamisele, kuid me peaksime sellesse raportisse sisse tooma ka rõhuasetuse raudteeinfrastruktuuri täiustamisele, mis oleks alternatiiviks siis maantee ja meretranspordile äh, kaubavedudel. me peame mõtlema ka olemasolevatele ühendustele Euroopas ja äh, see on seos äh, kahe raporti vahel, kui me räägime Euroopa ühendamise rahastussuunistest. me peaksime rohkem rõhutama ka viited raudteetranspordile ja sellele, et meil on vaja äh, tõhusalt toimivat kvaliteetset süsteemi. ja me peaksime mainima rohkem ka ühendvedusid raportis ja logistika osatähtsust. kokkuvõtteks tahan öelda, et raportöör on pannud liiga suure rõhuasetuse sadamatele, et me peaksime arvestama ka teiste transpordiliikidega rohkem komisjon, mul on kolmkümmend kaheksa nime siin kirjas, ma ei tea, kes teist soovib nüüd selles küsimuses sõna võtta? härra King, suurepärane. seda on lihtsam välja hääldada kui mõningate teiste komisjoni esindajate nimesid. härra King komisjoni nimel. tänan, esimees. ja tänan ka transpordikomisjoni eest, kutse eest äh, vastata teie küsimustele me tutvusime huviga selle raporti projektiga, see sisaldab väga palju väärtuslikke äh, ettepanekuid, mida me analüüsime, mida me analüüsime äh, tegevuskava koostamise eel. komisjon ootab meilt tegevuskava niipea kui võimalik. meie kavatsus on koostada tegevuskava käesoleva aasta novembriks võttes arvesse äh, nii palju ettepanekuid, kui meie arvates on mõistlik. see ei ole ilmselt saladus ega üllatus teile, et Atlandi ookeani strateegia eesmärk on tagada, et liikmesriigid ja piirkonnad saaksid piisavalt varakult planeerida projektide rahastamist äh, struktuurifondidest, ühtekuuluvusfondist, äh, Horisont kakskümmend kakskümmend paketist ja nii edasi. ja praegu me just kutsume üles liikmesriike ja piirkondi äh, välja tooma oma põhiinvesteeringu prioriteete ja teadusuuringute prioriteete, et siis suveperioodi jooksul oleks võimalik läbi viia konsulteerimised avalikkusega äh, Äh, nende ideede põhjal, mida liikmesriigid ja piirkonnad on esitanud ja kui Atlandi Foorum areneb edasi aasta jooksul, äh, me korraldame mitme, mitmeid üritusi vastavates liikmesriikides ja selle äh, tulemusena paneme novembriks kokku tegevuskava projekti, mis siis saab lõppviimistluse aasta lõpuks. vastuseks konkreetsetele küsimustele siis on ilmselge, et ka meie leiame, et transpordielement Atlandi strateegias on äärmiselt oluline ja mitte ainult sadamate arendamine. sadamatel on loomulikult suur mõju tööhõivele ja majandusressursside loomisel rannikupiirkondades, mereenergia tootmisel ja edasikandmisel laevaehitusel navigatsioonil ja nii-öelda kaubavedude üleviimisel maanteetranspordilt merevedudele. see on oluline, me püüame seda kaasata nii palju kui võimalik ja kutsume üles ka liikmesriike seda positiivselt analüüsima ning arvestama oma projektide nimekirja koostamisel, mille jaoks nad taotlevad rahastamist järgmise mitmeaastase äh, finantsraamistiku abil kui me räägime äh, rahvusvahelisest strateegiast, siis on oluline käsitleda Atlandi piirkonda tervikuna äh, nii Kesk-Atlandi kui ka äärepoolsemate aladega koos ja ka meie Atlandi-üleste partneritega, USA-ga näiteks. eelkõige meie eesmärgiks on koostada selline tegevuskava, mis on äh, asjakohane Euroopa Liidu poolt rahastavate projektide jaoks kuni aastani kaks tuhat neliteist. lisaks sellele loomulikult soovime kaasata ka teisi partnereid ja teisi piirkondi strateegia väljatöötamisse. selle ettevõtmise eesmärk on majanduskasv, töökohtade loomine merenduses, rannikupiirkondades, see on sinine majandus, mida me püüame stimuleerida kasutades mitte ainult riiklikke vahendeid, äh, võimalusel ka äh, erarahastamise allikaid. Äh, kui me suudame koondada olulised projektid, mis vastavad liikmesriikide piirkondade ja äärepoolsemate alade vajadustele, siis on meil üsna hea võimalus kokku panna selline pakett, Äh, millele eraldatakse rahastamist tänase päeva ja aastani kaks tuhat kakskümmend. suur tänu komisjonile ka teiepoolse panuse eest, mis on olnud äärmiselt kasulik. ja me anname endast parima, et koostada tegevuskava koostöös liikmesriikidega, et peegeldada just neid prioriteete, mida teie olete välja pakkunud suur tänu, ootame kohtumist teiega Liverpooli sadamas proua Tikau. tänan, esimees. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid. jään ootama teie muudatusettepanekuid. ja te võite kindlad olla minu koostöö, koostöö peale. ma olen nõus sellega, et on vaja täiendavalt tugevdada neid sätteid, mis käsitlevad õhutransporti ja raudtransporti. kahjuks meil olid teatud piirangud teksti pikkuse osas, et meil on piiratud tähemärkide arv, mida me saame kasutada, seetõttu me ei saanud kaasata kõiki aspekte, mida me soovisime. ja tahan tänada sekretäriaati osutatud toetuse ja abi eest ja samuti ka komisjoni koostöö eest mul on aga küsimus. ma ei ole päris kindel, kas ma sain õigesti aru küsimusest komisjonile. komisjon äh, kavatseb koostada äh, tegevuskava projekti, mis esitatakse äh, konsulteerimiseks avalikkusega. kas see saab olema enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõppu? tegevuskava projekt või lõplik tekst? härra Sindel, nagu ma alati ütlen, e, ütleb komisjon november, aga nad kunagi ei maini aastaarvu. ma oletan, et tegemist on aastaga kaks tuhat kaksteist, aga kas komisjoni esindaja on valmis vastama proua Tigaule? ja et asi oleks selge, tegevuskava projekt novembriks kaks tuhat kaksteist ja lõplik tekst me loodame, et Atlandi Foorum ilmselt ei lõpeta oma arutelusid kuni veebruarini kaks tuhat kolmteist ja seejärel hakkame taotlema märtsikuus aastal kaks tuhat kolmteist tegevuskava vastuvõtmist. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg seitsmes mai, transpordikomisjonis hääletus kolmeteistkümnendal mai, regikomisjonis kahekümne esimesel juunil see oli teile teadmiseks, suur tänu teile kõikidele. ja ma tänan proua Tikaud ja proua Vilgaud, kes tulid kiirustades eh, kohale. ja nüüd algab koordinaatorite koosolek.